Good morning, ladies and gentlemen. tere hommikut, daamid ja härrad ja veel kord. nüüd me oleme kõik koos, need, kes on otsustanud sellel olulisel ja meeldival koosolekul osaleda. igasugune koosolek Kotari komisjoni liikmetega on meie jaoks alati väga meeldiv võimalus ja ma tahaksin äh, äh, öelda tere tulemast regioonide komitee komisjonile parlamendis. suur tänu osalemise eest, suur tänu kolleegidele riigikomisjonist. Äh, meil on väga hea meel arutada seitsmendat ühtekuuluvusaruannet koos kolleegidega regioonide komiteest. ma tahaksin tervitada härra Osvaldi ja õnnitleda teda Kotter komisjoni esimehe ametikohale valimise puhul. ma loodan, et meie hea ühine töö jätkub, kuna meil on palju häid kogemusi ja ma loodan, et me jätkame samas vaimus. ma tahan öelda ka tere tulemast volinik Kretsule, meil on täna väga hea meel teid täna tervitada, teil oli raske jõuda parlamendini, kuid me kõik kogesime raskusi täna parlamenti jõudmisel me hea meelega kuulame teid ära ja saame teavet seitsmenda ühtekuuluvuse aruande kohta, kuulame ära teie arvamused, seisukohad, teie sõnumi nii Riigikomisjonile kui ka äh, Koterkomisjonile ja Europarlamendile üldiselt. ma lubasin alguses kohe, et ma lühendan oma sõnavõttu räägin lühidalt, sest minu arvates on olulisem ära kuulata, mida volinikul on öelda. omalt poolt tahaksin vaid lisada, et meie äh, riigikomisjonis oleme ambitsioonikalt meelestatud, keskendunud, äh, mobiliseerinud oma jõud, äh, ühtekuuluvuspoliitika tulevikule, sest see on üks Euroopa Liidu põhipoliitikaid üritame käsitleda kõiki tuleviku ühtekuuluvuspoliitika aspekte, eh, erinevaid algatusi ja analüüsime ka erinevaid rakendusaruandeid. me juba oleme avaldanud oma visiooni eh, oma algatusraportis eh, ühtekuuluvuspoliitika osised me jätkame nüüd seitsmenda ühtekuuluvusraporti analüüsimisel. me kuuleme ära kõikidel koosolekutel olulised teemad ja me oleme kokku leppinud ühtekuuluvuspoliitika tuleviku suhtes põhiliste sõnumiste osas. kõigepealt me peame kokku leppima, et meie ülesanne on muuta ühtekuuluvuspoliitikat parimal võimalikul viisil, kasutades ära olemasolevad kogemused selleks, et hästi kujundada tuleviku ühtekuuluvuspoliitika, mis võtab arvesse Euroopa kodanike vajadusi, nagu me eile mainisime avatseremoonia ajal. kodanike vajadused peaksid olema meie jõupingutuse keskmes ja me peame käsitlema kõiki muudatusi ja kõiki ühtekuuluvuspoliitika täiendusi, et viia nad kooskõlad Euroopa kodanike vajadustega. teiseks, me oleme veendunud, et on rohkem võimalusi tihedaks koostööks ja ühtekuuluvuspoliitika ning teiste Euroopa Liidu poliitikate kombineerimiseks. hea kombinatsioon ühtekuuluvuspoliitika, hariduspoliitika, uuenduspoliitika, sotsiaalpoliitika ja kaubanduspoliitika vahel, sealhulgas ka arengupoliitika, sealhulgas regionaalse arengupoliitika vahel Äh, see on oluline meie elu jaoks tulevikus, et see oleks paindlik ja sõbralik ühtekuuluvuspoliitika, mis arvestab nii kodanike vajadusi kui ka meie ühenduse vajadusi seistes silmitsi uute väljakutsetega. me peame avama oma tuleviku ühtekuuluvuspoliitika äh, praegustele väljakutsetele Euroopa Liidus, rändekriisidele, looduskatastroofidele äh,, kliimaprobleemidele, majandusprobleemidele, majanduskasvu äh, probleemidele, töökohtade loomise probleemidele, et mõningates piirkondades kõrge tööpuuduse probleemidel, need on kõik meie seisvad väljakutsed ja ühtekuuluvuspoliitika on võime ja suutlikkus äh, reageerida kõigile nendele väljakutsetele. selline on meie seisukoht ja meie jaoks saab olema huvitav ja oluline ära kuulata regioonide komitee ja voliniku arvamused, sest need täiendavad meie tööd. sellega ma lõpetan, nagu ma lubasin. Te teate, et ma võin pikalt rääkida, kuid äh, sellega ma lõpetan ja annan sõnajärje üle oma kolleegile härra Osvaldile, äh, kes jätkab oma tervitustega. tere hommikust, daamid ja härrad Äh, mu kõne on valmis, aga teil vedas, aga äh, ma võtsin ära just oma prillid, kuna meil aega napib. ja ma nõustun kõigega, mida proua Mihhailova äsja ütles ja ma usun, et kõik koosviibijad on siia kokku tulnud äh, komisjoni voliniku ja selle olulise dokumendi pärast. ma tahaks tänada proua Mihhailovat ja härra Kataneot, endist Kotari komisjoni esimeest ja ma loodan, et me jätkame seni tehtud tööd ja sellest on kujunenud hea traditsioon kohtuda ka sellistel erilistel kuupäevadel ja kõik areneb väga kiiresti. ja määrus peaks välja tulema kaheksa kuu pärast ja seetõttu me peame jõudma omavahel kõikides küsimustes kokkuleppele, sest see on oluline meede. ma tahaksin tutvustada härra Spiridovi, kes on minu aseesimees komisjonis. sellega ma lõpetan, et aega kokku hoida, sest ei ole siia tulnud mitte minu pärast, vaid just selle daami pärast. tänan. suur tänu. ja nüüd ma annan sõna volinik Kretsule, ütlen talle tere tulemast ja sõna on teil, palun. Thank you very much suur aitäh, lugupeetud äh, esimees, lugupeetud äh, komisjoni liikmed, lugupeetud parlamendisaadikud, Kotari liikmed, äh, agrikomisjoni liikmed. tere hommikust kõigile, mulle valmistab suurt headmeelt täna siin viibida ja ma tahaksin tänada teid kutse eest osaleda Regi Kotari traditsioonilisel ühiskoosolekul Euroopa regioonide ja linnade nädalal. Te teate, et tulime välja selle väga olulise äh, dokumendiga, milleks on seitsmes ühtekuuluvusraport ja ma usun, et see annab ülevaate sellest, kuidas Euroopa regioonides on ühtekuuluvuspoliitika arenenud. ja muidugi mõista annab see ka päris palju mõtteainet tuleviku jaoks nagu esimees juba ütles, ma arvan, et on, et need küsimused on täna olulisemad kui kunagi varem, sellepärast et me oleme praegu tulevase eelarve koostamisel jõudnud viimasesse faasi. president Juncker andis teada, et tegemist on siis esimese mitmeaastase finantsraamistiku visandiga, mis tuleb välja mais juba Äh, parlamendi ette, nii et kaheksa rasket kuud läbirääkimisteks ootavad meid ees. alustame arutelu regioonide komitee, komisjoni ja parlamendi vahel ja me usume, et peaksime kõigepealt vaatama, mis vajab tegemist ja alles seejärel, kuidas ja kui palju vahendeid tuleks selleks eraldada. meie meelest, mida siis vaja teha on me kõik teame, et on põhjusi olla optimistlikud. Euroopa majandus kasvab taas, me loome töökohti, aga lõhed ja hirmud, mis on tekkinud viimastel aastatel finants- ja majanduskriisi tõttu, eh, lisaks kliimamuutused, ränne, üleilmastumise surve, eh, kõik see ei kao kuhugi see leiab kajastamist meie inimeste eludes, ka valimistulemustes kogu Euroopa kontinendil. samuti näeme, et on tekkinud sallimatus ja enesesse sulgumine. seega arvan, et me peaksime koos võitlema selle nimel, et me oleksime solidaarsed, sellepärast et see hoiab Euroopa Liitu koos seda kõike käsitlebki seitsmes ühtekuuluvuspoliitika raport. suur osa Euroopa elanikkonnast äh, tunneb, et nemad on äh, maha jäänud, hoolimata majanduskasvust, hoolimata sellest, et esimest korda nüüd on meil äh, viimase kümne aasta jooksul madalaim töötuse tase. ja sellest tulenevalt arvan, et on oluline, et me mõistaksime, et olukord ei ole paranenud kõigi jaoks endiselt on selliseid piirkondi, eh, kus eh, mm, tase on madalam kui enne kriisi. me peame seda mõistma, me peame mõistma hirme, mis levivad meie ühiskondades ning eh, otsima neile lahendusi. äärmiselt tähtis on, et me arvestaksime ka regionaalse ja kohaliku mõõtmega. paljudes Euroopa regioonides inimesed on vaesemad, kui enne kriisi. seega kahjuks paljudes Euroopa regioonides inimestel ei olegi muud valikut, kui äh, töö leidmiseks kodust lahkuda, sellepärast et nende enda regioonis lihtsalt ei ole võimalusi seda eelkõige just nii-öelda üleminekupiirkondades, kus ei ole tööstuslik üleminek täielikult aset leidnud. maapiirkondades ja linnades inimesed muidugi otsivad paremat elu, paljud regioonid on, seisavad silmitsi kõrge töötusega, allakäiva tööstussektori madala tootlikkuse ning madalate palkadega. meie meelest me peaksime rohkem kui kunagi varem võitlema sellise ebavõrdsuse vastu, seda poliitikat me kavandame ka oma lepingutes, me peame tagama võrdsed võimalused kõikidele eurooplastele, ükskõik kus ka ei elataks. see on ka põhjuseks, miks olen ma veendunum kui kunagi varem, et ühtekuuluvuspoliitika tuleb, peab lähenemist toetama, see on olulisem kui kunagi varem. samuti peame toetama majandusarengut, sotsiaalset kaasatust ning võrdseid võimalusi kõikidele Euroopa regioonidele. seega ma leian, et meil on vaja rohkem Euroopat ja kõikjal mis suunas peaksime me arendama ühtekuuluvuspoliitikat praegu, kui Euroopa Liit peab toime tulema uute prioriteetidega? meie poliitikat on ka kritiseeritud, sellepärast et äh, algus on olnud aeglane, jah, tõepoolest, me peame sellest teadlikud olema. peame kõige sellega arvestama ning äh, pingutama järgmistel kuudel samuti peame vaatama, milline on kohalike piirkondlike regionaalsete eh, valitsuste roll Euroopa prioriteetide saavutamisel. me ju tagame rahastamise ja toetame omalt poolt eh, kohalikke omavalitsusi, mis aga puudutab elluviimist, siis ikkagi on eh, ellurakendamine tihtilugu sajaprotsendiliselt liikmesriikide pädevuses ja ma kardan, ei ja ma arvan, et äh, finantsvahendite kasutamisel on olnud puudujääke, seega peame neile küsimustele tähelepanu pöörama, ühtekuuluvuspoliitika näitab väga hästi, et hoolimata kogu kriitikast ta siiski toimib. toimib seetõttu, et äh, selle tulemusena tekib lähenemine, Äh, rahalised vahendid aitavad saavutada makromajanduslikke tulemusi, kuid see toimib samuti seetõttu, et see täidab meie poolt antud lubadust tagada põhiteenused kõikidele kodanikele, joogu, joogiveest lairibaühenduseni, äh, transpordiühendusteni, kooliharidus äh, on tagatud, lasteaiad, haiglad, see toimub ka sellepärast, et kasutatakse ära kohalikke teadmisi selleks, et läbi viia kohalikul tasandil olulisi projekte. me loome partnerlust ja dialoogi selleks, et tuua kokku kodanikuühiskond, ettevõtted äh, ja avalik sektor ning ma usun, et see poliitika ongi kõige parem näide sellest, mida tegelikult Euroopa oma kodanike heaks ära teeb muidugi mõista, meie poliitika ei ole täiuslik, äh, parandusruumi on. oleme arutanud seda nüüd juba kuid ja kätte on jõudnud nüüd aeg tulla välja konkreetsete mõtetega selle kohta, kuidas reformida ühtekuuluvuspoliitikat. meie ühiseks eesmärgiks äh, on see reform läbi viia äh, nii, et sellest oleks kõige suurem kasu just Euroopa rahvale kõik äh, ühtekuuluvuspoliitika kõige olulisemaks sambaks tuleviku seisukohalt on usaldus ja usaldusest rääkisime pikalt äh, oleme rääkinud pikalt ja tihti on puudu kodanike, institutsioonide ja poliitikute vahelisest usaldusest. Äh, jagatud juhatamine tähendab jagatud vastutust kui ka jagatud usaldust. Te teate, et kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend püstitasime, panime paika teatud menetlused Eh, ja kontrollisüsteemid, mis puudutasid juhatamist ning see peaks tagama eh, tugeva raamistiku vastastikuse usalduse tagamiseks. nüüd on meil olemas eh, see raamistik ja ma usun, et praegune süsteem peaks jääma alles Eh, nii et me saaksime hakata oma programmidega esimesest päevast peale, aga see tähendab seda, et tuleb tagada ka suurem omanikutunne poliitika väljakujundamisel, see on ka põhjuseks, miks ma arvan, et praegused kaasrahastamismäärad, mis kriisi ajal olid mõttekad, ei ole enam põhjendatud. me peaksime sellest tulenevalt tulema äh, kaasrahastamise määrade juurde, mis paremini kajastavad äh, liikmesriikide eelarvete rolli ühtekuuluvuspoliitika elluviimisel koos Euroopa Liiduga maksed sõltuvad äh, projektide äh, kulutustest ning arvete esitamisest. ma arvan, et me peaksime selle süsteemi küll läbi vaatama, kui maksed ei põhine arvetel, vaid eeltingimustes kokkuleppimisel selliseid valdkondi nagu innovatsioon ja energiatõhusus, kus see peaks olema võimalik. teine sammas puudutab tulemusi. me räägime väga palju sellest, me ei tea, kuhu lõpuks Brexiti läbirääkimised meid välja viivad, me ei tea, kui palju on liikmesriigid valmis tekkivat lõhet täitma, me ei tea kuidas me uute väljakutsetega toime tuleme. ma arvan, et me peaksime rohkem tulemuslikkusele keskenduma usun, et siin oleme me kohapeal päris palju edu saavutanud, eriti just tulemuslikus raamistikusega ning eh, eksante tingimuste osas, eh, mida aitas koostada ka Euroopa Parlament kaasõigusloojana. ma usun, et praegu me peaksime aga minema veelgi kaugemale. peaksime arutama seda, millele raha kulutada. ma usun, et ühtekuuluvuspoliitika peaks keskenduma Äh, väiksemale hulgale poliitikavaldkonnale, valdkondadele kui praegu. see parandaks meie tegevuse nähtavust. üheks mõtteks võiks olla ka vaadata läbi praegused temaatilised eesmärgid, võib-olla meil oleks vaja vähem äh, poliitikaid ja me peaksime pigem mitte sektoriaalseid eesmärke, vaid integreeritud eesmärke püstitama. samuti tuleb vaadata, äh, kuidas toetada struktuurireforme, avalikku investeeringuid, muuhulgas ka ühtekuuluvuspoliitika raames tuleb vaadata, kuidas tagada tõhusam regulatiivne raamistik. selle vajaduse kohta on väga palju näiteid seega meie anname positiivse stiimuli läbi ühtekuuluvuspoliitika ja ma arvan, et on äärmiselt tähtus, tähtis sellega ka jätkata. kuidas, seda peame arutama. kas ka väljaspool ühtekuuluvuspoliitikat on selliseid stiimuleid vaja või peame seda tegema ainult ühtekuuluvuspoliitika raames Eh, kas selleks on vaja eraldi fondi või mitte, aga ilmselgelt on vaja seost, eh, seos tagada struktuurireformide ühtekuuluvuspoliitika vahel. nagu te teate, see küsimus sõltub ka Majandus- ja Rahaliidust ja muidugi mõista väga hea meelega kuulan ära ka teie arvamused neis küsimustes. ja lõpetuseks ma arvan, me peaksime ära kaotama kõik mehhanismid, mis on endaga kaasa toonud viivitusi rakenduses selles programmeerimisperioodis. see puudutab eelarvedistsipliini ja alustuseks näiteks äh, vajadus kasutada kahe aasta jooks-, äh, kolme aasta jooksul olemas olevaid vahendeid, nii on see praegu, me peaksime kahele aastale üle minema. see tähendab seda, et lihtsalt ei kiirustada projektide elluviimisega ja ma arvan, et see on lihtsalt aja raiskamine kolmas sammas aga puudutab paindlikkust, te teate väga hästi, et nende kolme aasta jooksul on toimunud väga palju ootamatuid sündmusi, loodusõnnetused, maavärin Itaalias näiteks, Caterpillar, Valloonias me teame, et Euroopa regioonid võivad silmitsi sattuda äkitselt uute väljakutsetega, mis tulenevad näiteks üleilmastumisest või rändevoogude suurenemisest. seega meie prioriteedid eh, tuleks paika panna seitsmeks aastaks aga tihtilugu on väga keerukas kohandada neid eesmärke. üheks lihtsaks äh, lahenduseks oleks äh, osa ühtekuuluvusvahenditest kõrvale panna ja neid vahendeid tuleks kasutada siis, kui väljakutsed tekivad. Äh, seda läbi kiire programmeerimismehhanismi. igal juhul ühtekuuluvuspoliitika peab paindlikumaks muutuma. vastasel juhul tuleb seda paindlikkust leida mujalt minu meelest paindlikkust aitaks parandada ka lihtne õigusloomeline pakett, see oleks esimene e, selle samba lihtsustamine, lihtsustamine on olnud minu mandaadis algusest peale minu üheks eesmärgiks ja prioriteediks ja ootan seda, et ka parlament kiidaks siinkohal heaks omnibussi määruse. loodame, et jaanuariks mm, toetuse saajad saaksid neid uusi meetmeid hakata kasutama, mis me Omnibussiga sisse viime, nagu näiteks lihtsustatud äh, kulud ning äh, EFSI ja ESIFi fondide kooskasutamine ning samuti võimalus kasutada rändefondide vahendeid. ma saan aru aga, et triloog on veel käimas, seega loodetavasti suudame me leida ühtse seisukoha võimalikult kiiresti. seega ma leian, et meil tõesti oleks vaja ühtseid reegleid selleks, et edasi liikuda lihtsustamisega. kui samadele projektidele kehtivad samad reeglid, te teate väga hästi, et paljud konkreetsed projektid näiteks kui me räägime äh, lairibaühenduse tagamisest külades äh, läbi äh, Maaarengu Regionaalarengu Fondi, siis on keerukas seda teha selleks, et kasutada ühtekuuluvusfondi vahendeid, tuleb tõesti väga paljud tingimused täita. ma arvan, et ühtsed reeglid struktuurifondide jaoks äh, oleksid väga head. ma loodan, et äh, saame olla ambitsioonikad, meil on vaja ühtset fondi sotsiaalse, majandusliku, territoriaalse arengu jaoks ja mina usun tõesti, et see aitaks ka öö, äh, erinevate fondide rahastamise kasutamisel koordineerimist lihtsustada. Te teate, et tihtilugu abisaajad peavad pühendama rohkem aega auditite läbiviimisele, kui tegelikult on projektide ellurakendamisele tihtilugu on vaja mitmeid auditeid sama rahastamisperioodi kohta ja seega ma usun, et äh, sellele tuleks küll lõpp teha, eriti kui auditides tegelikult kinnitatakse lihtsalt, et kõik ongi korras. me peaksime ühe auditi põhimõtte välja töötama, tagamaks, et auditit tegevad äh, tegijad äh, siis koordineeriks oma tegevust me peame Euroopa viima igasse Euroopa nurka ja ma võin teile ütelda, et äh, suure kurvastusega näen paljudes äh, riikides noori, kes ütlevad, et nemad ei taotle enam vahendeid, sellepärast et kogu protsess on liiga keerukas, liiga pikk ja bürokraatlik. ma tõesti usun, et usaldus, tulemuslikkus, paindlikkus ja lihtsustamine võimaldavad ühtekuuluvuspoliitikale toimida ja ka Euroopa Liidule ning seeläbi suudame toime tulla nende raskete väljakutsedega, mis meie ees seisavad. ma usun, et äh, töö koos Euroopa Parlamendi Kotari vabaühenduste liikmesriikidega näitab ka seda, kuidas ühtekuuluvuspoliitika saaks muuta meie liitu tugevamaks ning lähedasemaks ka äh, oma põhi, oma alusväärtustele nagu solidaarsus, vabadus Äh, rahu ning äh, jõukus kõikidele. suur aitäh ja ootan arvamuste vahetust! Thank you, Commissioner. Uh, thank you for this very interesting speech. aitäh, proua volinik, aitäh selle väga huvitava kõne eest, millele, mis tekitab kindlasti palju kommentaare ja küsimusi. nüüd jätkame arvamuste vahetusega. teeme kordamööda, kõigepealt Regi, siis Koteri liige. alustame koordinaatoritega. Regi komisjonist, härra Van Nistelrooy. Thank you, thank you very much for having this. aitäh selle võimaluse eest regioonide ja linnade nädalal, mis eile algas, äh, rääkida sellest teemast äh, ning avaldada ka poliitilist survet selles arutelus meie fraktsioonis ja regikomisjonis on ka jäänud meile tunne, et me peame nüüd tegutsema, mitte ootama. me peame tegutsema, sest meil on olemas nüüd meie raport, kus on selgelt välja toodud, mida me soovime, seitsmenda ühtekuuluvusraporti järgi me teame, millised fondid meil on, aga aga kas see aitab täita ka meie regi prioriteete? minu meelest ei. seitsmes ühtekuuluvusraport on nagu kuues ühtekuuluvusraport ja kõik need eelnevadki. finantsraamistik oli enam-vähem selge ning seeläbi oli võimalik võtta ka uusi meetmeid me soovimegi kaugem-, järg-, kaugemale minna, aga me ei tea, millised saavad olema järgmised sammud. parlament on sellises olukorras, kus me peame mõtlema järgmise kaheksa kuu peale. kas me ootame nüüd, kas me kordame ennast lihtsalt või ütleme selgelt välja, kuhu me tahame minna ning äh, hakkame tegelema juba selle määruse endaga parlamendi ettepanekud on siin dokumendis juba olemas, näiteks lehekülg viisteist, kuusteist, seitseteist. seal on suur hulk ettepanekuid, mis äh, tulenevad äh, sellest äh, aruteludokumendist. parlament koos regioonide komiteega peaks nüüd kiiresti reageerima, sest ühtekuuluvuspoliitikas on teatud fundamentaalsed äh, põhi, äh, küsimused, mis on vastamata. näiteks meil on see tulemuslikkuse reserv kakskümmend üks miljardit, see on endiselt olemas. Äh, kas riigid, kes on kohustused täitnud, täitnud, kas nad saavad seda kohe kasutada, nagu proua Vestvali raport ütleb, või peame me ootama nüüd sellega? viimane riik, mida mainiti, oli Rumeenia ja seal räägiti, et seal nad on ära suutnud kasutada kolm äh, miljardit ning siis te ütlete, et see on liikmesriikide otsustada, jah. Äh, äh, aga liikmesriigid lihtsalt produtseerivad lehekülgede kaupa dokumente, mida me siin nüüd teeme? kolm aastat pärast otsust endiselt. meil on vaja praegu investeeringuid meie linnades. meil on palju kogemusi erinevates valdkondades, kus olid meil temaatilised konsultatsioonid, näiteks teadmistepõhine majandus, interneti ühendatavus, transport, sotsiaal- ja keskkonnavaldkond me peaksime paika panema süsteemi, mis ei anna tulemusi seitsme aasta pärast, vaid kiiremini. ma nõustun teie ideega, et rohkem raha peaks jääma Euroopa äh, rahakotti. vaadake, kuidas see Euroopa ühendamise rahastu toimis, see on endiselt äh, ühtekuuluvusfondis, aga liikmesriikidele on pandud surve peale, et kui te ei kasuta seda raha, siis te kaotate selle. sest me, me, me äh, ei hoia seda lihtsalt seal, me ei peagi seda äh, maksumaksjate raha niisama äh, hoidma. me ei peaks ootama parlamenti, ei peaks ootama järgmist aastat, et mingisugused probleemid saavad lahendatud. seega parlament peaks hakkama tegutsema. üks asi veel. esimene märkus minu poolt. eile koordinaatorite koosolekul rääkisime me sellest tegutsemiskiirusest ning meie Prantsuse kolleeg härra Giraud, kes töötab seitsmenda ühtekuuluvusraporti kallal re, nüüd regi komi-, komisjonis. aitäh. aitäh, üks lühike märkus alustuseks ühtekuuluspoliitika pärast kahte, kahe, kahe tuhande kahekümnendat aastat kohta on võetud vastu kaks meie raportit Kotarist ning need on siin kättesaadavad ka siin ukse juures. järgmisena saab sõna meie koordinaator. aitäh mulle sõna andmast, proua volinik, armsad kolleegid seitsmes ühtekuuluvusraport näitab selgelt, et Euroopa majandus taastub, SKT kasvab, samuti tööhõive. regionaalsed erinevused vähenevad, aga mitte igal pool. ja küsimus seisneb nüüd selles, kas arengud on piisavad. mina olen pärit Sloveeniast ning ma võin öelda, et meie kodanikud tunnevad tuleviku suhtes ebakindlust, neil on palju muresid, eelkõige vähem arenenud piirkondades. inimesed tunnevad ennast ohustatuna ning nüüd on meil ka selle raporti põhjal võimalus rääkida tuleviku ühtekuuluvuspoliitikast pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat. minu arvates on meil vaja tugevamat, tõhusamat ühtekuuluvuspoliitikat, kus oleks rohkem lihtsustamist, kus võetakse arvesse rohkem lähimuspõhimõtet ning solidaarsust. regioonide komitee poliitilist visiooni väljendas Michal Schneideri arvamus sellest aastast, mis puudutab Euroopa Liidu ees olevaid väljakutseid, siis me peame arvesse võtma asjaolu, et me peame rääkima ka finantsraamistikust, mis peaks toetama ühtekuuluvuspoliitikat vähemalt samal määral, mida ta senini on teinud. me peame arvesse võtma meie kodanike vajadusi, et kodanikud ka mõistaks, mida Euroopa Liit teeb. mina toetan seda, et me tegutseksime ühtekuuluvuspoliitikas koordineeritult. ma öö, äh, leian, et ühtekuuluvuspoliitika peaks olema üks tähtsamaid poliitikaid Euroopa Liidus. eraldi tahaksin tänada kõiki, kes siin valdkonnas on töötanud, tahaksin tänada äh, teid, proua Kretsu, äh, volinik Oettingeri ning kõiki Euroopa Parlamendi saadikuid. ning lõpetuseks tahaksin tänada Eh, Bulgaariat järgmise eesistujana, kes korraldab Sofias ka järgmisel aastal sellealase ürituse. suur tänu selle eest, meil on vaja rohkem rääkida Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitikast. järgmisena Regi komisjonist härra Kotsulino. Sì, mm, davvero. aitäh! minu esimesed mõtted, nüüd äh, raport tuli alles eile välja ning täna hommikul on esimene arutelu juba mina ütleksin, et äh, nõustun tegelikult selle üldise lubadusega, mis siin on antud. me liigume edasi äh, ja oleme läbinud tõenäoliselt ühe kõige tõsisema majandus- ja sotsiaalse kriisi üldse, mis Euroopas on olnud äh, lähiminevikus. seega on väga vaja, vaja, et me vaataksime, kuidas nende aastate jooksul ühtekuuluvuspoliitika toimis ning millis, mis ta endaga kaasa tõi, kuidas ta toimis regioonides, kuidas ta aitas regioonidel kriisist välja tulla. samuti selle tsükli lõppedes on meil võimalus vaadata, kuidas äh, tegelikult kriisist välja tuldi ja mis kriisi äh, põhjustas äh, põhjas, lõunas, idas, läänes Euroopas. seega siin on tõesti tegemist hea põhjusega, et ühtekuuluvuspoliitikat tugevdada. sellepärast, et see poliitika arvestab meie regioonide eripäradega, aga see iseenesest juba mm, põhjendab ühtekuuluvuspoliitika vajalikkust. ja sellega mm, peab kaasas käima muidugi ka lähenemine, see on üks esimesi punkte, kuhu, millele peaksime rõhku panema. seda ka selleks, et äh, mõista, kuivõrd oluline tegelikult on ühtekuuluvuspoliitika ka järgnevatel aastatel nii rahastamise osas kui poliitika osas see, meie ühtekuuluvuspoliitika tegelikult on Euroopat iseloomustanud suuresti viimasel ajal. edasi nõustun ka äh, kolleeg Van Nistelrooy poolt öelduga. meil seisab ees kaheksa kuud tööd. peame läbi vaatama nii finantsraamistiku kui ka reformikava, kuidas me siis kasutame neid kaheksat kuud regikomisjon koos äh, kolleegidega teistest institutsioonidest, Koterist eelkõige, kuidas me valime välja need teemad, mille kallal töötada selleks, et jõuda konkreetsete otsusteni, mida mainitakse ka praeguses raportis. me peaksime kõik koos ja just Kotari kolleegidega üritama mõista, millised on olnud äh, takistused, mis on endaga kaasa toonud viivitusi. kas see on seotud uute määrustega Euroopas, äh, mis on osutunud äh, keerukamaks ja kaasa toonud raskusi kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend, kas see puudutab majandusjuhtimist tihtilugu regioonidel on äh, keerukas äh, täita äh, kõiki nõudeid, mis käivad kaasa avaliku sektori investeeringute ja stabiilsuspaktiga. peame vaatama, kuidas kogu see haldussüsteem toimib. vahendite kasutamise osas ei saa me, me lihtsalt ütelda, et selle põhjal ainult otsustame, kas ühtekuuluvuspoliitika toimib või mitte aga me peaksime ära kasutama just neid kaheksat kuud koos Koteriga selleks, et välja tuua need probleemid, mis on muutnud keerukamaks just vahendite kasutamise selles faasis. me näeme, et osades regioonides on olnud äh, keerukam, teistes lihtsam, nii et me peame vaatama ka, mis on viinud eduni. seega ma loodan, et äh, suudame selles teemas süviti minna. ja veel kaks mõtet kokkuvõtteks. vastasel juhul läheb mul liiga palju aega. üks puudutab äh, Euroopa poolaastat. on ilmselge, et kui me räägime poliitikast, äh, mis kujundatakse välja seitsmeks aastaks, siis see poliitika seda poliitikat ei saa iga Euroopa poole aasta jooksul hakata öö, äh, testima, proovima me peame vaatama, kuidas seda paremini ühendada Euroopa poolaasta majandusjuhtimisega. kui me räägime avaliku sektori investeeringute hoogustamisega ning äh, haldussüsteemiga, siin ma usun, et me saaksime äh, kasutada ära Euroopa poolaastat äh, selleks, et kontrollida, milline on olukord. ma ei hakka makrotingimustest rääkima ning sellest, mis me oleme teinud äh, siin ja meie eksperimentidest. igal juhul peame mõistma, et äh, teoreetiliselt ka on tegelikult siin tegemist veaga. vähemalt me nägime, mis see tõi kaasa endaga Hispaanias äh, ja Portugalis. ja lõpetuseks olen vägagi nõus sellega, et meil on vaja ühte ühtset fondi. kui tege-, kui me tahame ühte olulist asja saavutada ka lihtsustamise puhul, siis peaksime just sellele väga suurt rõhku panema, sellepärast et see eh, tagaks ka kiire ülemineku ühelt eh, programmeerimisperioodilt teisele usun, et oleme jõudnud praegu just äh, nii kaugele kui vaja, meil seisab ees veel kaheksa kuud äh, rasket tööd selleks, et pakkuda Euroopa kodanikele võimalikult tõhusat ühtekuuluvuspoliitikat lähiaastatele. suur tänu ja nüüd äh, koduri poolel härra Albert Boor. jah, tõepoolest, räägin lühidalt. seitsmes ühtekuuluvuse aruanne Äh, ütleb seda, mida Euroopa Komisjon soovib öelda ja mida enamik meist sooviks öelda. nimelt seda, et ühtekuuluvuspoliitika toimib ja tõepoolest, kui me kasutame mõõtmiseks neid mõõdikuid nagu tööhõive, äh, SKT inimese kohta, siis ühtekuuluvuspoliitika toimib, äh, kui kasutame mõõtmisel neid põhimõtteid. minu jaoks on aga huvitav küsimus järgmine. milline saab Euroopa olema, kui meil ei oleks olnud esimest, teist, kolmandat, neljandat, viiendat, kuuendat ühtekuuluvuse aruannet? sellele mõeldes vastus oleks, äh, Euroopa oleks hoopis erinev sellest, mis ta on aastal kaks tuhat seitseteist. ja sellega tahan öelda, et ühtekuuluvuspoliitika on toiminud. kuid me ei mõista seda, et ühtekuuluvuspoliitika äh, territoriaalne aspekt ei ole piisavalt hästi fokusseeritud. seitsmenda aruande peatükis territoriaalse ühtekuuluvuse kohta puudub üksikasjalik analüüs äh, territooriumide ees seisvate väljakutsete suhtes ja minu jaoks on see kahetsusväärne ühtekuuluvuspoliitika on poliitika. oluline on aga see, mis on selle poliitika aluseks. olulised on need rahastamisvahendid, mis võimaldavad meil ellu viia seda poliitikat. ja nende rahastusvahendite all ma ei mõtle mitte ainult Euroopa Liidu poolt pakutavaid rahastamisvahendeid kui me tahame lahendada ühtekuuluvusega seotud territoriaalset aspekti, siis me peame mõtlema nii Euroopa riiklike, piirkondlike, avalike ja erarahastamisallikate peale. sellega ma juhin teie tähelepanu sellele, et ühtekuuluvuspoliitika integreeritud territoriaalse aspekt vajab suuremat tähelepanu, kui seda seni on osutatud. ühtekuuluvuspoliitika toimib kuid me peame andma selle territoriaalse mõõtme, mida me praegu ei tee ja me peame andma talle integreeritud mõõtme, mida hetkel ei ole antud. suur tänu eh, Regi eh, komisjoni nimel eh, proua Tomašič. Poštovana poslanice Kretu, pažljivo sam slušala vaše izlaganje i podržavam izvješće, i, a posebno podržavam drugi pilar – važnost uvođenja strukturnih reformi za države članice, što će doprinijeti potrošnji novca i kreirati jednu zdravu bazu za sve buduće investicije. Posebno bi se osvrnula na poveznicu između kohezijske politike i budućih strukturnih reformi. Kao što ste spomenuli, to je trenutno u procesu, u doradi. Ali me zanima, možete li ipak malo detaljnije reći nešto o tome, jer to je doista iznimno važno i svaki puta kada sam govorila o, o, o strukturnim reformama, govorila sam i pitala na ovaj način. Hvala lijepa. So from Kotersart, pani Mrs. Londeger. suur tänu, juhataja, jah, tõepoolest, ühtekuuluvusraport eh, tuleb välja õigel ajal, sest see saab olema hea alus meie tulevasele ühtekuuluvuspoliitikale. ma olen nõus härra Van Nistelrooy seisukohaga, et me peame tegutsema koha äh, hoogu kaotamata ja ma usun, et väga paljud aruanded on näidanud, et ühtekuuluvuspoliitika saavutab tulemusi kuid neid tulemusi võiks olla rohkem, kui me oleme seni näinud. järgmine samm ei peaks olema, ei peaks piirduma ainult territoriaalse ühtekuuluvusega, vaid see peab looma ka lisandväärtus ühenduse jaoks tervikuna. härra Albert Moit tõstatas just küsimuse, mida me oleme arutanud ka varem, kuidas kirjeldada erinevaid geograafilisi piirkondi, sest ka Rootsis on suured erinevused piirkondade vahel meil on nelikümmend erinevat äh, piirkonda, on äh, piirkondi, kus tööpuudus on kõrgem või keskmine eluiga erineb teistest piirkondadest. me sageli ei näe selliseid statistilisi andmeid teiste kohta. meil on maapiirkondi, kus elanikkond üha vananeb. me vajame sellist infot et analüüsida meie seisvaid väljakutseid. meil on vaja põhjalikumat teavet. kui me vaatame seestpoolt väljapoole, siis tundub, et Rootsis areng on üsna heal tasemel, kuid meil on vaja Euroopa uut strateegilist visiooni ja meil on vaja kestliku arengu eesmärki. me peame lahendama ka need probleemid, mis meie ees seisavad. ja üks asi tuleb väga selgelt aruandest välja. nimelt öeldakse, et esimest korda Euroopas on suremus suurem kui sündivus. see muudab meie ühiskonna koosseisu, kui me tahame tagada ühiskonnas jõukuse ja heaolu siis meil on vaja rohkem tööealisi inimesi, kes süsteemi rahaliselt toetavad. me rääkisime sellest, et naised on tööle vaja suunata, kuid meil on ka vanema põlvkonna esindajad, kes võiksid töötama pikema aja jooksul kui praegu. samas on meil on ka rändeprobleem, millega me peame tegelema. me peame lahendama varjupaiga taotlejate ühiskonda integreerimissüsteemi ja nende rahalise panustamise meie süsteemi ja kui me loeme seda aruannet, siis te peame mõtlema selle peale, kuidas tagada ka eakamatele inimestele juurdepääsu lairibavõrgule, vastavale taristule. Rootsis oleme me sellega tegelenud, et tagada äh, juurdepääsetavus äh, eakatele inimestele ühiskondlikule transpordivõimalustele me peaksime kõik olema võimelised kasutama ühistransporti, kui meil on liikumisprobleemid. seega me peame tegelema nende uute probleemidega, nende võtmetähtsusega probleemidega ühtekuuluvuspoliitika ja seeläbi luua suuremat majanduskasvu Euroopas. ja nüüd saab sõna härra Van Miltenburg. tänan, juhataja, lugupeetud volinik, on alati meeldiv kohtuda teiega meie komisjonis ja äh, veel suurem heameel on selle üle, et äh, meil on siin ka esindajad äh, regioonide komiteest, kes esindavad ühenduse kõiki erinevaid piirkondi. ma vabandan, et ma hilinesin ja seetõttu ma ei kuulnud teie sissejuhatavat sõnavõttu, kuid Hollandi parlamendi esindajana ma sain just teavet uue koalitsioonileppe kohta Hollandis Äh, mul on üsna hea meel selle üle, kuid samas see tekitab muret, sest me teame äh, madalmaade ja Belgia vahelise konkurentsist ja me ei suutnud lüüa seda Belgia raportit äh, uue koalitsioonivalitsuse moodustamise kestuse suhtes. kuid tulgem tagasi nüüd tõsiste asjade juurde, seitsmenda ühtekuuluvusaruande juurde ja võrrelda nagu kuuenda aruandega, mul on hea meel, et keskendutakse rohkem sellele, kuidas üle saada äh, takistustest äh, Euroopa piiridel, mis tähendab seda, et tuleb rohkem keskenduda nii nagu ka mina olen toetanud ja minu ALDE fraktsiooni liikmed on rõhutanud Interregi tähtsus. Interreg on oluline ka tulevikus, see võimaldab suuremaid investeeringuid piiriäärsete alades transpordiühenduste loomisel äh, ühiste ressursside kasutamisele kõikjal Euroopas. ja kõik need aspektid on ka Westfalia raportis ja uuritakse ka kaasfinantseerimise võimalusi investeeringute puhul. ja äh, äh, see saab olema Euroopa Interregi programmi järeltund, kui me räägime kliimamuutustest, sest kliimamuutused ei tunne piire, ka sellega peame tegelema kõikjal Euroopas. ja samuti investeeringud inimestesse. me peaksime rõhutama Interregi tähtsust seoses piiriülese koostööga ja sellega, kui on oluline äh, parandada tööjõu liikuvust piiriäärsetel aladel. mul on hea meel, et äh, aruanne keskendub rohkem ka nendele teemadele. teine teema, te mainisite juba, juba Euroopa teisi poliitikaid. meil on nüüd Euroopa Äh, uuenduslikud tegevused ja mul on hea meel, et seda programmi pikendati aasta võrra, mis võimaldab rohujuure programme rahastada, äh, need, mis on uuenduslikud meie linnades, äh, sest linnad on meie majanduskasvu ja töökohtade loomise keskused ja järjepidevus tuleb tagada ka pärast aastat kaks tuhat kakskümmend me ei peaks selle muutma põhivooluks, kuid me peaksime parandama lindade juurdepääsu Euroopa fondidele, rahalistele vahenditele, finantsvahenditele ja traditsioonilistele toetusvahenditele. vaatame, mida tagab ka Amsterdami pakt, poolt, äh, temaatiline partnerluse poolt, kuid kõike seda kokkuvõttes on oluline äh, kasutada ära see hetk ühtekuuluvuspoliitika ajaloos, võib-olla see on liiga jõuliselt välja öeldud, kuid Euroopa linnade jaoks ja Euroopa jaoks tervikuna on väga palju kaalul hetkel. ja kolmandaks äh, tuleb uus seadusandlik ettepanek, uus mitmeaastane finantsraamistik ja mina oma fraktsiooniga äh, äh, praegust, et meil ei ole vaja revolutsiooni, vaid evolutsiooni me eelistame ühtekuuluvuspoliitika arengute toetamist, me võime seda kaks punkt null ühtekuuluvuspoliitikaks nimetada, see on teie otsustada, kuid meil on vaja niisuguseid väiksemaid parendusi ja pärast aastat kaks tuhat kakskümmend eh, meil on vaja ellu viia palju rohkem ülesande vähes väiksemate rahaliste vahenditega ja seda mõju on juba rõhutatud. mis tähendab seda, et me peaksime paremini ära kasutama finantsvahendeid, uuenevaid rahalisi vahendeid. see tähendab, et me peame äh, rohkem pingutama selle nimel, et kohapeal ka tulemusi saavutada äh, Äh, kui me räägime teatud liikmesriikide struktuurireformide läbiviimisel, siin on Euroopa poolaasta oluline, riigipõhised soovitused, investeeringute poliitika, me peaksime rohkem keskenduma VKE-dele, uuendustegevusele ja sellele, et Euroopa ühiskond oleks äh, suurema vastupanuvõimega kliimamuutustele ma arvan, et kui me tugevdame ühtekuuluvuspoliitikat sellisel viisil, Äh, kujuneb sellest parim kaitse äh, äh, kriitika vastu, sest inimesed alati kritiseerivad ühtekuuluvuspoliitikat, see saab olema parim advokaat meie tulevase ühtekuuluvuspoliitika jaoks ja meie tegutseme selle nimel. me koostame ka oma analüüsidokumendi oma fraktsioonis sest me peame ühendama oma jõupingutused, silmas pidades ühte eesmärki luua Euroopas lisandväärtus, mida me kõik ootame. tänan. ja suur tänu Kotari poolt tänan, juhataja, lugupeetud volinik, mul on hea meel taas sel aastal siin olla. väga paljud eelkõnelejad on öelnud seda, millega ma nõustun, kuid meil on vaja ka rõhutada ühtekuuluvuspoliitikaga positiivseid sõnumeid, edulugusid ja ma arvan, et selles aruandes on peatükk kuus kõige tähtsam, kus kirjutatakse kogu tehtud teed ja kui me võrdleme kuuendat peatükki seda nõnda highlights dokumendiga, Äh, mida tutvustati volinike kolleegiumis ja nad pidid otsustama, kas säilitada ühtekuuluvuspoliitika või mitte. Äh, ma arvan, et see dokument oli üsna nõrk, kuid äh, peatükk kuus ja terve see dokument on palju tugevam. me peame rohkem töötama ja tegema koostööd Kotari ja Regikomisjoni vahel ja ma igati toetan Riigikomisjoni aruannet komisjonile ühtekuuluvuspoliitika põhiblokkide kohta ja me peaksime rohkem rõhutama ühtekuuluvuspoliitika edulugusid. me peaks olema isegi positiivsema tooniga narratiiv. ma alati ähm, olen nördinud, kui Euroopa dok dokumendis on alati sõna kriis mainitud, ärge mõistke mind valesti äh, ja äh, kui ma külastan mõnda uut riiki ja muud liik-, äh, linna, siis inimesed alati küsivad, kas me liigume õiges suunas. Äh, kõik liiguvad õiges suunas, ehitavad taas üles ja see, nii peaks olema nii. ja ma nõustun igati härra, härra Mittelbergi poolt kasutatud mõistega evolutsioon. meie vajame evolutsiooni ja mitte revolutsiooni ja ma ära usun, et asjad liiguvad selles suunas. ja kui me räägime ühtekuuluvuspoliitikat, siis me peame paremini korraldama kommunikatsiooni, vältima isolatsiooni äh, et äh, teade jõuaks ka nendeni, kes on vahel äh, uute põlvkondadele, et äh, piirkonnad on olulised, piirkonnad on need, kes on Euroopa Liidu tuletornid ja piirkonnad on need, kes annavad tõuke liikmesriikide edasisele arengule. me vajame tugevamat tugevamaid töösuhteid ja äh, ma kahetsen, et selles äh, aruandes ei viidata riigi, regioonide komiteele kui institutsioonile, äh, sest me oleme omapoolse panuse andnud. kuid viimased kaks ja pool, kolm aastat on regioonide komitee on koostanud nii palju arvamusi parema territoriaalse arengu mõõdikute suhtes, SKT suhtes ja mul, mulle näib, et seda ei ole aruandes kajastatud ja ma arvan, et selles suhtes me peaksime tegema tihedamat koostööd ja ma igati toetan äh, riigikomisjoni poolt tehtavat tööd. ma arvan, et äh, kord aastas kohtumine on aja raiskamine, me peaksime vähemalt kaks korda aastas kohtuma, et seda debatti pidada, et ühtekaaluspoliitikat elus hoida. suur tänu küllakutse eest. ja ma nõustun härra Lambertsiga ja Van Nistelrooiga, et me peame tegutsema nüüd ja mitte ootama. tänan. aitäh. palun äh,, proua Michels. ja, herzlichen Dank äh,, Frau Vorsitzende. aitäh, proua esinaine, proua volinik. härra esimees. mina olin ka kunagi aktiivne regioonide komitee liige ja väga meeldiv on uuesti näha endiseid kool, kolleege, härra Boori näiteks ja teisigi. mul on väga hea meel, et me oleme astunud sammu edasi meie koostöös. nüüd kas evolutsioon või revolutsioon, vasakpoolsena on mul sellest suhteliselt ükskõik. aga näiteks see ALDE poolt öeldu on minu jaoks väga oluline, et peaasi, et edasi liigutakse, olgu siis evolutsiooniliselt või revolutsiooniliselt, kumbagi ma ei karda. seitsmes ühtekuuluvusaruanne üllatas mind osaliselt positiivselt, selgelt öeldakse välja, et lõhe vaesemate ja rikkamate regioonide vahel on äh, suurenenud, see ei üllata mind, aga positiivselt üllatas mind see, et tuuakse välja ühemõtteliselt äh, see uus ühtekuuluspoliitika suund, see, milles kõik teavad, äh, kes viimastel kuudel selles Äh, arutelus on osalenud, et, et äh, selline asi ei ole olnud äh, iseenesestmõistetav, seega suur tänu proua Kretsu selle ühemõttelise avalduse eest. siin mainitakse ka neid ülemineku ajas olevaid piirkondi, see on ka minu arvates tähtis. proua Kretsu mainis ka äh, õig-, õigeid aluspõhimõtteid, see on tähtis, aga võib-olla see üllatab teid, aga härra Van Nistelrooil on minu arvates õigus, siin äh, raportis napib konkreetseid ettepanekuid. me ei ole ju null aastas oma aruteludes ühtekuuluvuspoliitika üle regioonide komitee ja Euroopa Parlament on juba toonud välja need raskuspunktid, peamised põhimõtted ning seitsmes ühtekuuluvusraport oleks äh, pidanud vastama konkreetsetele küsimustele, nagu härra Boor mainis, näiteks territoriaalsed väljakutsed, millised, e, milliseid erinevaid konkreetseid instrumente saab seal kasutada. milliseid mudeleid teie komisjonina konkreetselt äh, välja pakute. oleks oodanud rohkem julgust siin arutelus. et me, äh, kuna, et me saaksime paremini ühtekuuluvuspoliitikat kaitsta ning äh, reformidega, pidades silmas uusi väljakutseid, peab jätkuma. seega ühelt poolt oli positiivseid elemente, aga aluspõhimõtete puhul arvan ma, et me peame ära kasutama järgmist kaheksat kuud, et välja tulla konkreetsete ettepanekutega. meil on ju ka omad kriitikud ning me ei ole nende kriitikat ühtekuuluvuspoliitika kohta siin arvesse võtnud, aitäh. Mr Pavel Branda. Good morning uh tere hommikust, proua Mihhailova, proua Kreetšu, teised head kolleegid. aega on vähe, nii et tahaksin ise keskenduda ainult ühele punktile, millele ma ikka keskendun, ehk siis piiriülene Euroopa-ülene koostöö. ma tahaksin avaldada tunnustust komisjonile edusammude puhul, mis siin on tehtud ning siin äh, äh, kuuendas äh, raportis oli meil ainult kaks lõiget selle küsimuse kohta, nüüd aga on meil palju põhjalikum analüüs ning äh, piiriülene lähenemine iseenesest on juba suureks edulooks. meil on nüüd äh, teaduslik süstemaatiline lähenemine, mille raames analüüsitakse seda, kas on olemas veel takistusi. üheks tulemuseks on see, et meil on olemas numbrilised näitajad ja need numbrid näitavad, kuidas on seotud piirilased äh, takistused SKT, äh, SKT-ga ja see näitab seda, et kui me suudame kakskümmend protsenti olemasolevatest takistustest eemaldada, võiks SKT tõusta kahe protsendi võrra. majandusteadlasena ma võin os-, ütelda, et tegemist on no, olulise arvuga, see on heaks argumendiks selleks, et äh, investeerida mm -hmm nende takistuste kõrvaldamisse, see tasub ennast ära. tahaksin samuti lisada, et piiriülene koostöö tegelikult äh, ulatub palju kaugemale majanduse kasvust. elades äh, väikeses külas ise, ma tean, kuivõrd suuresti võib äh, elukvaliteet muutuda, kui naaber on hea või naaber on keeruka iseloomuga. rääkisime ennist usalduse tagasivõitmisest investeerimine ka kaugemale kui ainult majanduskasv, nagu inimestevahelised suhted, äh, piiriüleselt äh, projektid, mis hõlmavad erinevates riikides erinevaid inimesi, see on samuti miski, millele tuleks rõhku panna. suur aitäh! suur aitäh, proua Vana! aitäh, proua esinaine, aitäh, proua volinik, et te jälle meie kotta tulite ühtekuuluvusraport raportit ootasime me kõik ju põnevusega ning ma ka äh, mainin konkreetselt neid äh, punkte, mis roheliste jaoks selles rahastamisperioodis on väga oluline. kuue kolleeg juba äh, mainis seda positiivset aspekti, et et mainitakse ära kui äh, äh, ette ennustamatu äh, ühtekuuluvuspoliitika on, kui, kui raske on investitsioone und ich denke, die wirtschaftlich kui, ja kui, kui raske on äh, hinnata ühtekuuluvuspoliitika poolset rahastust meie regioonides. Sam-, samas on loomulikult mänginud ühtekuuluvuspoliitika meie regioonide jaoks väga olulist rolli. loomulikult on vaja seda reformida äh,, Äh, see peaks muutuma rohkem sihipäraseks, et lahendada Euroopa Liidu probleeme paremini. ning ma räägin siin näiteks Euroopa kaks tuhat kakskümmend eesmärkide saavutamisest ning siit minu esimene äh, küsimus. proua volinik, te mainisite mõningaid neid väljakutseid ning ühtekuuluvusaruanne ütleb ka selgelt äh, seda, et näiteks näiteks kliimaeesmärkidega tuleb tõhusamalt te tegeleda, ka Kontrollikoja arutelu äh,, raport äh, mainis seda, et seda kahekümne protsendi eesmärki tõenäoliselt me kahe tuhande kahekümnendaks aastaks ei äh, saavutata ma ei välist- ei,, eita seda, et on astutud positiivseid samme, aga Kontrollikoda üt-, ütleb ka, et puudub selline konkreetne struktuur ning kehv on ka seiresüsteem. seega kliimapoliitikas on meil vaja astuda konkreetseid samme selleks, et eesmärke saavutada, kuidas te kavatsete teda kahekümneprotsendilist kliimaeesmärki saavutada äh, veel praeguses ning ka järgmises rahastusperioodis, äh, pidades silmas, et koks, COP kakskümmend üks eesmärgid olid veel ambitsioonikamad ning pärast seda, kui USA sealt lahkus, arvan ma, et Euroopa Liit peaks intensiivsemalt siin valdkonnas tegutsema. teine küsimus puudutab äh, ka seda võrdlust kuuenda äh, ühtekuuluvusaruandega ning neid mõõdikuid. ma küsin seda küsimust alati uuesti kuuendas aruandes ütlesite te, et tuuakse välja uued äh, indikaatorid äh, äh, selle SKT kasvu kõrval, et te töötate välja need uued mõõdikud, aga endiselt on need seitsmendas aruandes ka puudu näiteks kui me räägime sotsiaalsetest või keskkonnamõõdikutest, mida on, mis, mis on meie sotsiaal- ja majandusteadlaste poolt ilusasti ju välja töötatud ka e, e, neid, neid peaks siis ka meie regionaalpoliitikas paremini kasutama. Te rääkisite meie peamistest eesmärkidest väga õigesti, näiteks võitlus öö, öö, tööpuuduse vastu, ebakindlate töökohtade vastu minu küsimus puudutab sotsiaalfondide osakaalu liikmesriikides, kui me räägime tööpuuduse vastasest võitlusest. kas öö, seda ei peaks mitte suurendama näiteks kolmekümne protsendini? eriti riikides, kus tööpuudus on sügavalt üle keskmise ja, ja liikmesriikides, kus see ebavõrdsus järjest rohkem suureneb. aitäh! former chair of nüüd endine Kotari esimees härra Katana. suur aitäh ja aitäh komisjonile ja, ja regi komisjoni esimehele. ma olen veendunud, et Koteriga koos suudame me paremini edasi liikuda kui kunagi varem paar olulist märkust. esiteks, peamiseks järelduseks seitsmendas ühtekuuluvusraportis minu meelest tundub olevat see, et ühtekuuluvuspoliitika ja ühtekuuluvus iseenesest toimivad. Neil on keskne roll investeeringute ja majanduskasvu tagamisel Euroopas. kui vaadata arve saja kaheksakümne viiendal leheküljel, Eh, siin me näeme, milline on SKT-le ühtekuuluvuspoliitika mõju, siis see mõju on ilmselge. ja kahekümne teisel leheküljel Rooma numbrites on samuti ära toodud eh, erinevad riigid, kus ühtekuuluvuspoliitika ulatub isegi üle kaheksakümne protsendi avaliku sektori investeeringutest. seega ühtekuuluvuspoliitika toimib, aga sellest hoolimata ja hoolimata sellest, kuivõrd oluline meie ühine töö on, on ikkagi õhkkond öö, imelik ning olukord ohtlik. ehk siis küsiksin ühe küsimuse minu, mis minu meelest on võtmetähtsusega. kas ühtekuuluvuse regionaalpoliitikaid rünnatakse või mitte. mis teie sellest arvate? seda sellepärast, et minule on jäänud mulje, et rünnatakse. ja tahaksin veel täpsustamiseks kolm küsimust esitada. esiteks kas tulevikus Äh, saab meil olema sama palju vahendeid järgmiseks programmeerimisperioodiks pärast aastat kaks tuhat kakskümmend. sellepärast ilma rahastamiseta ei saa ju ühtekuuluvuspoliitikat ellu viia. teiseks, eeltingimused, eksante tingimused. seda, lehekülg sada seitsekümmend üheksa, siin on selge positiivne hinnang äh, eksante tingimustele selles peatükis, kus räägitakse ettepanekutest selleks, et äh, parandada ühtekuuluvuspoliitika tulemuslikkust. aga ma ei ole kindel, kas eksante tingimused võivad endaga kaasa tuua ohu, et ühtekuuluvuspoliitika ei ole kättesaadav kõikjal, kõikides piirkondades Euroopa Liidus. minu meelest on väga oluline, et tegemist oleks ikkagi vahendiga, mida kõikides piirkondades saab kasutada, mitte ainult mõningates ma näen, et me tahame rohkem keskenduda tulemustele ning äh, nutikalt äh, spetsialiseeruda ja nii edasi, aga ikkagi küsiksin üle, kas ei ole ohtu, et äh, ühtekuuluvuspoliitika lõpuks piirdub ainult mõningate piirkondadega? ja viiendas peatükis leheküljel sada kuuskümmend kaheksa, sada kuuskümmend neli, sada kuuskümmend kaheksa, siin räägitakse avalike investeeringute vähenemisest ja sellest, et need on tsentraliseeritumad kui minevikus. selleks, et see minu meelest ongi võib-olla veel kõige ohtlikum. kuidas tagada, et tulevikus ühtekuuluvuspoliitikat juhitaks kohalikul regionaalsel tasandil? nagu praegu või on oht, et tulevikus muutub ühtekuuluvuspoliitika ikkagi tsentraliseeritumaks? aitäh, proua Demato! suur aitäh! aitäh kõikidele, kes täna siin viibivad regioonide komisjonile, komisjonile, kolleegidele. tegemist on äh, väga olulise küsimusega ja muidugi mõistame, peame kaitsma ühtekuuluvuspoliitikat, aga pean ütlema, et siin mõned asjad siiski ei lähe nii, nagu vaja. meil on aga praegu hea võimalus seda muuta. me peame mõistma, et on piirkondi, kus ka majanduskasv on tagatud, aga kõik regioonid ei kasva sama äh, kiirusega ning need, kes maha jäävad, on ikka samad me näeme, et äh, tööhõive tase on endiselt madal ning äh, paljudes piirkondades on äh, töötuse tase kõrgem kui enne kriisi. väikestel ettevõtetel on raske toime tulla üleilmastuvas ilmas digiteeruvas maailmas ning kõikide majandusmuudatustega nad ei suuda lihtsalt tulevikku vaadata. meie peame neid abistama oma ettepanekutega ja mitte lisanõudmisi esitama. siinkohal tooksin välja et me peaksime jääma sama rahastamismäära juurde selle poliitika puhul, mis on ainus tegelikult äh, taasümber, vahendite taasümberjagamise poliitika Euroopas. me näeme, et äh, me rahastame siin äh, eelkõige just kõrge Euroopa lisaväärtusega projekte tegemist on ühe äh, Euroopa Liidu alussambaga ühtekuuluvuspoliitika näol. ma arvan, et me peaksime endiselt rahastama ka taristuid ja äh, mitte ainult madala riskiga ettevõtmisi. peaksime läbi vaatama ka praeguse struktuuri äh, ning vaatama, kuidas paremini organiseerida just liikmesriikides ja regioonides selle poliitika elluviimist. mis puudutab veel juhtimist miks mitte kohustada seda, et avaldataks töökava või dokument, kus on välja toodud äh, operatiiv- ja tegevuskava äh, toimimine. nüüd näitajad, räägin endiselt SKT-st. kõik et me tahaksime, et lisaks SKT-le aga kasutataks veel muid näitajaid nagu sotsiaalse e, e, progressi näitaja või indeks või siis parema elu e, indeks. me leiame, et need vahendid, mis aitavad tagada Mm, nii-öelda eh, terve eelarve jagamise on vastutöötavad mõneti. siinsamas ütlesin eelmisel nädalal, et kohalikud omavalitsused vastutavad kolmekümne protsendi eest riiklikest kulutustest eh, ning samuti suur osa investeeringutest on just eh, kohalike omavalitsuste kätes me näeme, et siin on äh, aga väga palju läinud otsustamist ära keskvalitsuste kätte lisaks selle me näeme, et ühtekuuluvuspoliitika elluviimise ning Euroopa poolaasta toimimise vahel on ka ebakõla juba ajaliselt. artiklit kolm ei ole kohaldatud, selle asemel aga, et alternatiivlahendusi pakkuda, peaksime me vaatama, milline on ikkagi äh, probleemi lähtepunkt me peaksime ühtekuuluvuspoliitika programmeerimise ning Euroopa poolaasta kokku viima. vastasel juhul kaasnevad sellega sanktsioonid, mis on eriti negatiivse mõjuga just kohalikele regionaalsetele omavalitsustele. ühtekuuluvuspoliitika ei ole eh, võlgu tekitav, kuid eh, suurem rõhk investeerimispoliitikale võiks olla üheks lahenduseks me teeme ettepaneku läbi vaadata praegune investeeringute peatükk selleks, et tagada, et riiklikud ning regionaalsed investeeringud, mida rahastatakse Euroopast, oleksid välja arvatud äh, riigi äh, äh, võlgade arvutamisest. samuti toetame paindlikkus, paindlikkuse tõstmist ja toetame sünergiate erinevate otsemaksevahenditega, mis eh, on näidanud oma tõhusust. sellisel juhul võiksime väljastada äh, nii-öelda tipptaseme märgise ning see tähendab seda, et selliseid programme saaks rahastada läbi ühtekuuluvuspoliitika. me oleme veendunud selles, et ei tohi olla mingit otsest äh, seost struktuuripoliitika elluviimise ning ühtekuuluvuspoliitika vahel. me räägime siin tehnilisest abist, haldussuutlikkusest ja, aga neist küsimustest me oleme täiesti nõus, sest need kaks asja on täiesti erinevad. me näeme, et meie suutlikkus tegelikult programme programmeerida korralikult ning neid programme ellu viia ongi see, mis on tekitanud puudujäägid. meil peab olema tagatud samuti kontroll huvide konfliktide üle. me teeme ettepaneku ühe ühtse auditi koostamiseks riigi tasandil ning ähm, kõik äh, regioonid äh, ja mis kasu saavad ühtekuuluvuspoliitikast, peaksid selle ühtse auditi alla käima. ja me peame äh, reegleid ühtselt kohaldama ja seega oleks hea, kui meil oleks Euroopa auditi tegemise võimalus. kokkuvõtteks, üks väga oluline küsimus, finantsinstrumendid ning pangad. finantsinstrumentide kasutamine Äh, on miski, millele komisjon ka oma ette, oma raportis tähelepanu pöörab, aga Euroopa Kontrollikoja äh, aruandest äh, teeme järelduse, et on veel vaja parandada praegu ühtekuuluvuspoliitika vahendite kasutamist paljudel juhtudel. samuti peame vaatama, milliseid finantstehingute vahendajaid me kasutame, selleks peavad olema väga kindlad kriteeriumid, läbipaistvus peab olema tagatud ja samuti vastutus ning läbi pankade või muude finantsasutuste äh, toimu äh, peab leidma ka riigipõhise aru, peab leidma kajastamist riigipõhises aruandluses. kui tegemist on ühe projektiga ning me peame vaatama täpselt, kui palju on tegelikult kulusid, kui palju eh, vahendeid jõuab lõpptulemusena eh, kasusaajateni. me peame eh, arvestama muidugi ka riskifaktoriga, kuid siiski olgem ettevaatlikud usaldusfondid ja ning muud finantsvahendid, e-, kõik ei ole sobilikud ilmtingimata, me peame lihtsalt töötama selle nimel, et päästa ühtekuuluvuspoliitika. nüüd äh, esimene aseesimees, palun. aitäh, härra esimees. ma öö, äh, soovin küll kaitsta ühtekuuluvuspoliitikat, aga samas pean natukene õliga tulle valama. Äh, äh, regioonide komitee ja Euroopa Parlamendi vaheline koostöö on siinkohal väga oluline ning äh, volinik, komisjon peab tõesti andma endast parima, et ühtekuuluvuspoliitikat edasi arendada tahaksin lisada ühe mõtte siia arutellu. mina juhtisin ühte piirkonda kakskümmend aastat ning minu arvates on väga hea, et me öö, mõtleme nüüd ka lisaväärtusele, mis tuleneb ühtekuuluvusrahastusest riikides on küll erinevad kohaliku omavalitsuse süsteemid, kohalikel omavalitsustel on erinevad pädevused näiteks, aga on riike, kus valikuprotsess äh, selgitamaks, kes võidab mingisugused lepingud ei võta arvesse kasusaaja piirkonna seisukohti, näiteks kui öö, ehitatakse mingisuguseid teid. on olemas lihtsalt mingisugune projektide nimekiri, millega al-, algusest hakatakse tegutsema, ei võeta arvesse potentsiaalset lisaväärtust. projektide väljavalimisel äh, võiks läheneda mitte nii mehaaniliselt. näiteks liikmesriigid võiks keskenduda rohkem sellele, et elementaarne infrastruktuur valmis ehitada mõnes regioonis näiteks. ehk siis juba alustuseks täita suuremad lüngad selleks tuleb arvesse võtta ka varem valmis tehtud projekte, minu arvates on oluline ka sidusus regiooni sees, sest meil on ju regioone, kus on väga suuri infrastruktuurilünkasid. sageli aga kasutatakse lihtsalt SKT kriteeriumit, kui SKT-d lihtsalt kasutada, muutub asi liiga mehaaniliseks ja ei võeta arvesse regioonide äh, eripärasid. aitäh, mul on veel viis inimest kõnelejate nimekirjas, aeg on meil otsas. ma annan kolleegidele küll sõna, aga palun tehke väga lühidalt. The, the, the, the coordinators talk on behalf of the groups koordinaatorid rääkisid ka oma fraktsioonide nimel. proua Presso, ma annan teile sõna, aga palun tehke väga lühidalt. Eh, aitäh, proua esinaine. ilmselgelt aega on vähe. meie ühisel koosolekul igatahes konkurentsivõime, äh, äh, võimekamad regioonid on samuti kriisi all ju kannatanud. ühtekuuluvuspoliitika peaks toetama kõiki piirkondi, mitte ainult neid erinevat kolme regioonide gruppi. see ju tähendab, et konkurentsivõimelisemad regioonid jäetakse kõrvale vahest koos regioonide komitee äh, kolleegidega üheskoos saaksime me vaadata terve süsteemi üle, võtma arvesse ka siis neid kasusaajate regioonide seisukohti. kas need lihtsustamise sammud on äh, näiteks olukorda parandanud? teiseks, minu arvates ei peaks me ühtekuuluvuspoliitikat liiga koormama, meil on Euroopa poolaasta, siis on erinevad äh, karistused ja sanktsioonid võimalik kehtestada riikidele, mis kohustusi või standardeid ei täida. on olemas terve rida instrumente, mis võivad meil aidata edasi liikuda siis Erasmus valitud öö, esindajatele, mulle tundub, et kui me öö, soovime regioone arendada, siis me ei peaks öö, keskenduma ainult riigiametnikele, vaid ka valitud öö, inimeste poolt valitud öö, inimestele, kes peaks ka käima rohkem Euroopa Liidus ringi, aga see peaks olema kaasatud ühtekuuluvuspoliitikasse seega regioonid peaks vahetama rohkem infot, regioonid, kus läheb paremini, sa võiksid rääkida kehvemas olukorras regioonidega näiteks. nüüd, kus uus programm hakkab ilmet võtma peaksime me äh, hakkama juba arvesse võtma Äh, eelmise perioodi vigu, hakkame juba var-, varakult ette valmistuma, siis ei korda me varasemaid möödalaskmisi. ma arvan, et vähemalt võiks välja töötada mingisuguse üldise visandi see, ja siis saab hakata töötama nende suurte projektide kallal juba varem Äh, mis kindlasti aset leiavad näiteks energiavaldkonnas, äh, kliimamuutuse, digitaalmajanduse ja konkurentsivõime valdkonnas. Neid projekte võiks juba varem hakata välja töötama ning siis neid saab koheselt uue programmeerimisperioodi ajal ka rahastama hakata. aitäh! see arutelu toimub väga õigel ajahetkel meil on vaja ühtekuuluvuspoliitika jaoks välja tulla selgete vastustega, poliitiliste vastustega. ühtekuuluvuspoliitika loodi selleks, et võidelda suureneva ebavõrdsusega, luua kõigile võrdsed tingimused meil on nüüd seitsmes ühtekuuluvusaruanne ja me peaksime selle perioodi nüüd üle vaatama ning äh, mõistma, et äh, ebavõrdsus pole just alati vähenenud, mõnes piirkonnas on see isegi suurenenud. mitmetes äh, piirkondades on vaesus süvenenud, noorte inimeste väljavaated vähenenud ning me peame vastu võtma suuri otsuseid nüüd, ühtekuuluvus mõjutab Euroopa südant, mitte ainult geograafilises mõttes, mõjutab meie öö, äh, väärtusi, haridust, äh, rahu. kui me soovime ühtekuuluvuspoliitikat, siis peaksime me meeles pidama seda nelja sammast, mida volinik mainis. selle põhjal saaksime me edasi töötada eriti see esimene sammas, nimelt usaldus ning enesekindlus. Euroopa probleem seisneb selles, et järjest vähem usaldatakse Euroopa institutsioone. selle asemel võiksime me rohkem keskenduda lootusele ja solidaarsusele. on teatud programmid, kus rahad ei jõua kõige rohkem abivajajateni. isegi Junckeri programmist on keeruline raha sageli saada, sest on teatud struktuursed takistused selle ees. seega ma arvan, et me kõik oleme nõus sellega, et meil on vaja ühtekuuluvuspoliitikat, aga me peaksime keskenduma rohkem vaesusele, noorte tööpuudusele, mahajäänud regioonidele ning ärme unustame neid nelja sammast, mida volinik Retsu ka täna hommikul mainis minu arvates tema on öö, küll öö, aidanud toetada usalduse kasvu minu kodumaal ja ka teistes riikides. kui vaadata selle poliitika kvalitatiivset poolt, siis on selge, et sellel on oma lisaväärtus olemas. sageli ei juhtu just seda, et meil on võimalik kiita, kui asi on kiitust väärt, aga proua Kretsu, töötage samamoodi edasi, ühtekuuluvuspoliitika on oluline ning see aitab turgutada usaldust Euroopas. härra Bogovitš. vsi se strinjamo, ki smo v tej dvorani in se jasno zavedamo, da je kohezijska poliitika stebe. suur tänu võimaluse eest sõna saada, me oleme kõik ühel meelel, et ühtekuuluvuspoliitika moodustab Euroopa Liidu ühe alussamba vaatamata sellele, et eh, see moodustab Euroopa Liidu eh, SKT-st ainult null koma kolm protsenti, on sellel poliitikal suur mõju riiklikele poliitikadele läbi erinevate kanalite ja allika. ühtekuuluvuspoliitikal on erinevaid etappe olnud, Iirimaa kolleeg kirjeldas olukorda oma maal nüüd ja varem ja äh, arvestades Euroopa Liidu laienemist, Äh, oli sellest suur abi uutele liikmesriikidele. käesolevas aruandes näidatakse küll äh, poliitika suurt mõju investeeringutele ja töökohtade loomisele viimastel aastatel, kuid meil on tekkinud üha rohkem probleeme sellega äh,, kuidas esile tõsta äh, ühtekuuluvuspoliitika tähtsust aruandes. Äh, perioodil kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kuusteist tehti väga palju investeeringuid kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eraldiste arvel ja ja lehekülg sada seitsekümmend kaheksa on välja toodud ka üks äh, raskusi äh,, siin on toodud ka need rahalised vahendid, mida on kasutatud äh, praegusel perioodil. ja meie kõikide ülesanne on tagada, et käesoleva perioodi rahalisi vahendeid kasutatakse hästi, vastasel juhul me peame uue finantsraamistiku puhul neid hakkama ümber jagama. meie jaoks on suureks väljakutseks sisseränne ja seda mitte ainult nende riikide jaoks, äh, kuhu sisserändajad saabuvad, äh, sest äh, regioonide, maapiirkondade ja linnaliste piirkondade vahel on suuri erinevusi. perioodil kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kuusteist töötus linnades ja linnali-, linnalistes asulastes äh, tõusis kaheteist protsendi võrra, mujal see edasemele, see on tihedalt seotud äh, maapiirkondade digiteerimisega. ma tegelen aktiivselt arukate linnade projekti raames. me peame uute töökohtade jaoks olukorra ja tingimused looma. kui me ei suuda seda teha, meil on vaja arukaid määrusi, regulatsioone, arvestades ka kliimamuutusi ja väljakutsed, mis seosevad seoses keskkonnasõbralike töödega, töökohtadega, energialiiduga. ühtekuuluvuspoliitika on just see poliitika, mis võimaldab meil tegeleda nende probleemidega. mul on hea meel, et meie seas on ka neid, kes tegelevad nende küsimustega omavalitsustes, oma piirkondades sest just seal luuakse usaldust ühtekuuluvuspoliitika suhtes. ja veel kaks sõnavõtjat, proua Paletšitš, palun lühidalt. suur tänu, tahan avaldada tunnustust seitsmendale ühtekuuluvusaruandele, sest see keskendub tõhususele ja seatud eesmärkide saavutamisele äh, piirkondlikul, riiklikul ja ühenduse tasandil. kaks küsimust, aga äh, tõusetuvad sellest aruandest. üks on seotud äh, äh, rakendamise kiirendamine praegusel perioodil ja teiseks, kuidas paremini ette valmistada tulevikuperioodiks, olla tulemuslikum ja seda eriti lähenemisprotsessi raames. kui me soovime leida vastuseid kahele küsimusele, kuidas kiirendada äh, rakendamist siis me peame üle ka saama sellest probleemist, et meil on vähe programme, mida käivitada, puu, puudulik on haldussuutlikkus ja puuduvad korralikud suhted. ja kui me üritame leida vastused nendele küsimustele, siis nagu proua volinik ütleb, me jõuame struktuurireformideni, sest me ei suuda lahendada seda ilma avaliku sektori kohtunike äh, reformide, ärikeskkonna äh, loomiseta ja nii edasi me peaksime selle tegelema nüüd, et saavutada edu tulevikus, sest neid probleeme ei ole võimalik koheselt lahendada ühe aasta jooksul, käesoleva perioodi jooksul. kuid praeguseks perioodiks me peaksime mõtlema, äh, äh, milliseid äh, meetmeid me peaksime rakendama nagu tule kustutamiseks. nagu näiteks te ütlesite, loodusõnnetuste, loodusõnnetusi käsitleva määruste muutmine, see on hea sest ühtekuuluvuspoliitikaga me püüame reageerida äh, kodanike praktilistele vajadustele, äh, anda neile seda toetust, mida nad tegelikult vajama, me peaksime mõtlema ka sellistele meetmetele, mida Euroopa Liidus võeti vastu aastal kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist, kui nähti ette paindlikkus prioriteetide vahel ja võimaluse üle kanda Äh, rahasid äh, nendel projektidel, kus on ülejääk, nendele projektidele, kus on puudujääk. me peaksime kiiresti reageerima, kasutades konkreetseid meetmeid, mis on sihtotstarbeliselt mõeldud teatud liikmesriikidele. ja kui me mõtleme tulevikule, peaksime mõtlema selle peale, mida me vajame selleks, saavutada suuremat kasvumäära mahajäänud piirkondades. muidugi me peame mõtlema heale majanduspoliitikale ähm, ja seega mitte keskenduma ainult investeeringutele, vaid ka nõnda äh, struktuurireformidele, mida te rõhutasite, ja samuti arukale äh, eelarve konsolideerimisele. ja selleks meil on vaja saavutada parem sünergia riiklike eelarvetega volinik samuti märkis, et meil on ka uusi prioriteete, äh, mis tuleks sisse viia ka ühtekuluvuspoliitikasse. kuid ma arvan, et uute prioriteetideks meil eriti palju ruumi ei ole, sest ühtekuuluvuspoliitika on piiratud eh, ühenduse eelarvevahenditega, me oleme liiga väike eh, poliitikavaldkond, kuid me peaksime looma parema sünergia riiklike eelarvedega, võib-olla siis on võimalik saavutada paremaid ja suuremaid tulemusi ja kui me räägime struktuurireformidest, siis me vajame ka rohkem rahastust eh, meetmetele riiklikest eelarvetest. me vajame ka paremat riiklike reformikavade ja tegevuskavade vahelist paremat harmoneerimist, sest riiklikud äh, reformiprogrammid koostatakse kolmeks aastaks, tegevuskavad seitsmeks perioodiks, seega äh, nende vahelist harmoneerimist on väga raske saavutada, et saavutada sünergiat. suur tänu ja härra Nilsen, palun lühidalt. tänan. mul on väga konkreetne küsimus volinikule mul on väga suur heameel, et te, te aruandes ütlete, et olemasolevate fondide jaoks on vaja luua ühtne nii-öelda reeglistik. see on väga hea ettepanek. kuid me oleme kõik teadlikud sellest, et Euroopa Liidu projektiga seotud bürokraatia tekib põhiliselt liikmesriikides, arvestades äh, seda, kuidas haldusasutused on seal üles ehitatud. minu küsimus, äh, kas te olete nõus sellega, et liikmesriigid loovad selliseid haldusstruktuure, mis suurendavad bürokraatiat või olete te karmimad liikmesriikide suhtes selles küsimuses? ja nüüd ma annan äh, sõna proua volinikule vastamiseks nendele küsimustele, mis arutelu käigus tõusetusid. suur tänu suur tänu äh, nende paljude heade mõtete eest ja ma arvan, et see oligi meie äh, kohtumise eesmärk, äh, ära kuulata teid. ja vastates kohe esimesele kriitikale, et meie ettepanekud ei ole sageli väga konkreetsed, nagu ma ütlesin, komisjon esitab oma eelarvekava mais kaks tuhat kaheksateist, nüüd on arutelud äh, käivitunud ja aasta lõpus me käivitame ka laiapõhjalise avaliku konsultatsiooniprotsessi ühtekuuluvuspoliitika tuleviku teemal. ma kutsun teid kõiki selles osalema, nii Riigikomisjoni kui ka Koteri komisjoni eh, esindajad on meie olulisemad partnerid selles, sest te töötate nende küsimuste kallal, teil on palju häid mõtteid ja meie ülesanne on teid ära kuulata ma sain väga palju küsimusi, ma üritan enamikele vastata, kahjuks pole võimalik kõigile vastata, ma võib-olla võtan kokku mõned küsimused. härra, härra Van Nistelrooy tuli välja nagu äh, motoga, et me peame tegutsema, mitte ootama. mulle meeldis see. ja ma usun, et see peaks olema äh, meie juhtkirjaks äh, järgmiste kuude jooksul, sest on selge, et me ei saa siin tavapäraselt tegutseda. iga kord enne, kui võetakse vastu mitmeaastane finantsraamistik, toimub väga palju arutelusid, kuid seekord on olukord erinev. siis eh, kõik teie mõtted Europarlamendist, regioonide komiteest, eh, Regist ja Kotelierist on teretulnud. ja vastates välja pakutud mõttele kaasajastamise kohta ma veendun, et me peame kaasajastama, mõnikord me oleme võib-olla liiga jäigad, teinekord jälle liiga ja paindlikud, kui me räägime sellest reeglist N pluss kaks. me arvasime, et seda võib kasutada stiimulina, kuid nüüd, nüüd Äh, uurime võimalust taaskasutusele võtta see reegel N pluss kaks, sest minu arvates see kiirendab programmide elluviimist ja viib nad kooskõlla strateegiliste programmidega. härra Van Nistelrooy, teil oli õigus äh, sest enne seda oli see kolm aastat ja kõik programmid ausalt öeldes Äh, kõik transpordiprojektid, mis olid meie ühtekuuluvuspoliitika raames, äh, liikmesriigid panid riiulile ootele, sest nad ütlesid, et neil on aega aastani kaks tuhat kakskümmend kolm. ja nüüd on liikmesriikides tekkinud olukord, neil ei ole enam uusi Äh, uute transpordi infrastruktuuri projektidele, siis kõik muu, kui vahendid on külmutatud nendele vanadele projektidele, seega kui me survestame liikmesriikidele, siis nad tegutsevad, aga kui me pakume neile rohkem aega, siis nad kasutavad selle ära. ja kui me räägime äh, rakendamisest, siis äh, siis nad küll alustavad sellega, neil on ettemaksed, nendel on aastani kaks tuhat kakskümmend aega, siis aastani kaks tuhat kakskümmend kolm aega projekti lõpule viimiseks ja seetõttu on oluline näidata, et äh, Europarlament, Euroopa Komisjon ja Koter, riigikomisjon töötavad äh, kodanike huvisid arvestades, kas liikmesriigid samuti, see on minu küsimus seega eh, N pluss kolm on oluline eh, aspekt, mida tuleb väga põhjalikult analüüsida. härra Osvald, me eh, jälgime tähelepanelikult Kotari koostatud raporteid, härra Sagar, loomulikult regioonide vahel on väga palju erinevusi, meil on ka ajaloolised erinevused ida, lääne, põhja ja lõuna vahel ja me peame kõiki neid ka käsitlema. ma võin muidugi rääkida mahajäänud piirkondade algatusest, sest proua pro Catalina, proua D'Amato ja paljud teised esitasid küsimusi sellega seotud, meil on vähem arenenud piirkonnad ja mahajäänud piirkondade algatus eesmärgiga aidata nimetatud piirkondi ja on vaja selgelt aru, aru, aruandes näidata, et eh, need piirkonnad peaksid ka kaasa minema uuendustegevusega kartmata, kuid ka rahvastik muutub, eh, tööstustegevus muutub ja nendes piirkondades eh, kaovad töökohad, tööstuslik tegevus, kahju suureneb, inimesed on emotsionaalselt äh, mõjutatud ja ma usun, et uuringud on näidatud, et nimetatud piirkondades entusiasm kasutada rahalisi vahendeid, äh, välja pakkuda uusi algatusi on väiksem kui teistes piirkondades ja seetõttu see on oluline mitte unustada, et ka nendes mahejäänud piirkondades äh, peame arvestama inimeste seda emotsionaalset madalseisu, depressiivset seisu. kui me räägime territoriaalsest ühtekuuluvusest, millise küsimuse tõstes härrad Koptolino, Samazagar ja proua äh, Damato ja teised liikmed, ma nõus, et me peame sellele rohkem tähelepanu pöörama, me peaksime võib-olla käivitama mõningad pilootprojektid, et toetada neid piirkondi käesoleval programmiperioodil, kes ei suuda hästi toime tulla kõigi muudatustega ja need tuleks kohapeal välja valida. et toetada neid piirkondi, kes toimub tööstuslik üleminek, et välja töötada strateegia majanduse ümberkorraldamiseks. me äh, valime välja teatud piirkonnad ja tihedalt koostöös komisjoniga me püüame äh, suunata oskuste äh, omandamisele, digiteerimisele ja piirkonnale. ma olen kindel, et me peame seda poliitikat reformima ja rohkem keskenduma äh, nendele teguritele, mis aitavad muuta olukorda digiteerimisele, haridusele ja haldussuutlikkuse tõstmisele. nagu ma ütlesin härra Katalinale vastuseks, äh, ma tunnen erilist muret mahajäävate piirkondade pärast Äh, kus on äh, jätkuvalt madal majanduskasv või puudu majanduskasv. ma tean, et nii teie kui proua Damata olete pärit nendest piirkondadest, kuhu me oleme aastaid investeerinud, äh, nägemata korralikku majanduskasvu, kasvu puudumist vaatamata sellele, et nendes piirkondades aastakümneid raha investeeritud. ma usun, et nende piirkondade jaoks on meil vaja erilist projekti, sest äh, meil on ka selliseid piirkondi, kes on nagu põhjast üles tõusnud ja tulemusi näidanud. ja samas on piirkondi, kus tulemusi pole saavutatud ja me oleme läbi viinud küll seal struktuurireformi ja investeerinud sinna kogemused on näidanud, et investeeringud ei anna tulemusi kui me tegutseme isoleeritult. seega äh, ühenduse majanduse juhtimine ja tugev äh, ühtekorruspoliitika tagavad selle, et rahasid kasutatakse tulemuslikult. ma olen kindel, et see peab olema proportsionaalne, tulemuslik ja looma vajalikke stiimuleid. ma usun, et äh, Äh, liikmesriigid, me ei peaks neid karistama, vaid looma positiivseid stiimuleid, et äh, neid äh, tunnustama edukate reformide ja makromajandusliku poliitika eest. minu arust sanktsioonid ei mõju, kuid me tegutseme käsikäes kõikide liikmesriikidega, et vältida rahaliste vahendite eraldamise peatamist. selle programmi perioodi jooksul me ei ole ühtegi äh, fondi väljamakset peatanud. nagu ma mainisin, mahajäävate piirkondade kohta tean, et Europarlament koostab raporteid selle kohta, ma ootan koostööd teiega meie jaoks on oluline see, me viime läbi ka oma uuringuid me oleme välja selgitanud, nendes piirkondades on tootlikkus madal, tööpuudus suurem ja selline ettevõtluse puudumine, dünaamika puudumine on seotud ka nende mahaarenenud piirkondade äh, uuendustegevusele puudumise ja seetõttu teie ettepanek selle aruka spetsialiseerumise strateegia kohta, et äh, anda tugevust juurde nendele piirkondadele, me oleme teadlikud, et me ei saa luua Euroopa Liidus kolmsada piirkonda, mis oleks nagu Silicon Valley, aga võib-olla maaturismi arendada äh, või äh, aeronautikat Poolas, on väga palju äh, asju, millest liikmesriikides kinni võtta. meil peavad olema sihid ja eesmärgid. teine aspekt on haldussuutlikkus mis on seotud stagnatsiooniga nimetatud piirkondades. nagu teate, komisjonil on mitmeid programme, mille eesmärk on äh, suurendada äh, haldusasutuste toimivust, äh, tõhusust, aruandlust, riigiabi süsteemi kaasajastamist, võitlus korruptsiooni vastu ja proua Bresso mõte oli väga huvitav. Äh, Erasmus valitud isikutele, äh, kui nad on valitud kõrgele tasemele. ma ei arva, et see on halb mõte paljude liikmesriikide jaoks. ma tean, et varem on selline katse tehtud, kuid sellel oli palju vastustajaid, sest Erasmuse puhul on äh, alati eeldatud, et see on enam suunatud tudengitele, nende vahetusele, mõttevahetusele, kuid äh, me peame arvestama ka äh, ka äh, vahetus, mõttevahetus äh, praktikute vahel äh, ja miks mitte ka poliitikute vahel, kuidas omavahel vahetada häid mõtteid, häid tavasid ja kuidas siduda need mõtted meie kodanike vajadustega. me rääkisime siin linnalisest agendast, tegevuskavast palju. ma tahan öelda, et me oleme huvitatud ka sellest, et seda laiendada kuid ma tahan avaldada tunnustust ka Amsterdami linnapeale, kes lahkus meie seast eelmisel nädalal. tema oli jaoks meist tõesti tõeline tugisammas, kes aitas meil vastu võtta selle linnalise arengu tegevuskava ja Amsterdami pakti. ja ma olen kindel, et meil seda tegevuskava poleks ilma härra Vanderlandi abita. ma ei tea, kas te tundsite teda isiklikult kui me räägime haldussuutlikkusest, tema oli kõige eredam linnapea kuju, kellega ma olen kokku puutunud ja kes tegi tihedat koostööd meiega komisjonis selle linnalise tegevuskava üle ja koos teiste linnapeadega me jätkame tööd ja esitame teile ka oma linnalise tegevuskava äh, järgmiste nädalate jooksul. ma tahtsin öelda paar sõna, head sõna härra Vanderlandi kohta, kes toetas meid tõsiselt, kes võitles ka komisjonis selle tegevuskava eest. Te teate, ta kirjutas ka Amsterdami kodanikele kirju kus ta sai teada, et ta on haigestunud tal oli julgust otseselt suheldada kodanikega ja tema sõnum oli hoolitsege linna eest, hoolitsege üksteise eest ja ma usun, et see on oluline sõnum meie kõigi jaoks. Rootsi esindaja küsimus nende äh, eakate inimeste kohta Äh, haavatavate kategooriate kohta ja sisserände kohta. me julgustame kõiki liikmesriike kasutada meie rahalisi vahendeid mitte ainult hädaolukordade jaoks, rände puhul, vaid ka integratsiooni jaoks. sest ilma integratsiooniga muutuks meie manner tulevikuks nagu tuumapommiks, arvestades tulevik, tulevasi põlvkondi, on oluline teha tihedat koostööd ja vastu, vastu võtta vahetud meetmed eh, inimeste toetamiseks, integratsiooniks, keeleõppeks. Eh, me töötame koos Euroopa Sotsiaalifondiga ja taristufondidega ja koos teiste kolleegidega. vastuseks härra Miltenburgi kohta, piiriülese koostöö kohta. minu arvates see on väga oluline aspekt ja väga oluline hetk, kui me selle piiriülese tegevuse teatise vastu võtsime, sest koos linnalise tegevuskavaga usun ma, et need on käesoleva aasta suurimad saavutused. ja järgmisel nädalal on oodata teatist äh, äärepoolsemate piirkondade kohta ja aruka spetsialiseerumise kohta ja seega regionaalpoliitika valdkonnas on meil sellel aastal mitu head saavutust Äh, kaasrahastamise küsimus, mis tõstatus. minu arvates see kaasrahastamise kõrge määr oli põhjendatud äh, raske majandusliku olukorra tingimustes. nüüd me peame seda analüüsima, hindama, ma arvan, et liikmesriikidele ei meeldi sellele mõelda kuid ma usun, et me peaksime suurendama osadust projektides, mis aitaks kiirendada ka projektide elluviimist. kommunikatsiooni kohta äh, ma usun, et äh, eelmistel aastatel oli see meie üks nõrkasid kohtasid ja me oleme nüüd mitu kuud töötanud selle nimel, et parema esile tõsta meie poliitikaid nagu te teate, nõukogus Malta eesistumise ajal me pakkusime välja seitse võimalikku ideed liikmesriikidele koos äh, Mariann Tysoniga, minu Belgia kolleegiga, kuidas äh, suurendada meie tegevuse ja poliitikate nähtavust ja mul on hea meel, et regioonide komitee on meid toetanud selles sest need on nii meie jaoks kui ka kasusaajate jaoks, õpetajate, arstide jaoks, meie projektide kasusaajate jaoks oluline arutada, millist lisandväärtust ühenduse projektid loovad. ja Eurobaromeeter näitas et, et seitsekümmend kaheksa protsenti inimestest, kes on teadlikud ühtekuuluvuspoliitikast, andsid positiivse hinnangu. probleem oli selles et, et peaaegu seitsekümmend protsenti küsitletust polnud kuulnud sellest poliitikast midagi ja ei olnud teadlikud, et näiteks mõned äh, autoteed või koolid on ehitatud Euroopa rahadega. proua Vana küsimus. kakskümmend protsenti äh, ühtekuuluvuspoliitikat äh, rahastab energeetikat, kliimapoliitikat, transpordipoliitikat koos äh, volinik Šefčovitši Kanietaga oleme me tegelenud sellega, see on oluline meie planeedi, meie Euroopa jaoks, et võtta üle juhtrolli COP kahekümne teises, eriti arvestades seda, et USA on sellest väljumas. me töötame nende projekti kallal, mis on vähese CO2 heitega majanduse loomiseks, eh, üleminekule sellisele majandusele ja me julgustame ka liikmesriike ära kasutama eh, neid suuri rahalisi summasid, mis neile on eraldatud energiatõhususe suurendamiseks. rääkides sellest uutest mõõdikutest, me oleme seda arutanud juba kolm aastat Äh, ka varem, kui ma olen käinud riigikomisjonis, me olime nõus, et see SKT kapitali suhtes ei olnud ideaalne mõõdik, kuid see oli ainuke mõõdik, eh, mida üksmeelselt tunnistati. kuid ma usun, et äh, viimase perioodi jooksul me oleme, oleme kõik aru saanud, et SKT inimese kohta pole ainus indikaator ja see tegelikult ei peegelda tegelikkust. ma arvan, et me pea, peame tõsiselt mõtlema sellele, et kasutusele võtta selliseid mõõdikuid nagu sotsiaalne kaasatus, vaesus, areng. Belgias on kõrge SKT inimese kohta, kuid samas on mitmeid piirkondi, kus tööpuudus on kõrge, vaesus suur. ja seetõttu minu arvates on oluline, et äh, ka need aspektid oleks paremini kajastatud. seega me peame analüüsima alternatiive, me teeme selleks koostööd Maailmapanga ja OCD-ga ja soovime teha ka koostööd teiega selle nimel, et, et koostada korralikud mõõdikud ka nende eraldiste mõõtmiseks, mida me eraldame liikmesriikidele. see on eilset võeta kuude arutelu teemaga. kui me räägime võitlusest tööpuuduse vastu, siis mitte ainult sotsiaalfond, vaid kõik ühtekuuluvusfondid on suunatud eh, sellele võitlusele ja see on üks meie peamisi eesmärke. härra Katane, suur tänu eh, teie sõnavõttes, et te eh, sõnavõtt oli kantud optimismist, et ühtekuuluvuspoliitika toimub, kuid te, nagu te ütlesite äh,, äh, paljudes riikides rohkem kui viiskümmend protsenti avalikest investeeringutest sõltuvad meie rahalistest toetusest. me peame olema avameelsed ja kui me tunneme, et poliitika on sattunud rünnaku alla, see ei ole küsitav, see on tegelikkus, kuna meil on uued väljakutsed, ma ei öelnud prioriteedid, ma ütlesin väljakutsed, meil on palju vastamata küsimusi me ei tea, millega lõpevad Brexiti läbirääkimised, kuidas täita seda tühimikku, kuidas arvestada sisserände, julgeoleku, sise- ja välisjulgeolekuga, Euroopa armee küsimust lahendada. mina leian, et me peame olema ambitsioonikad. et eraldada vähemalt sama suur osa eelarvest, kuid samas me peame endale aru andma, et kui me ei ole piisavalt ambitsioonikad, kui me ei tee koostööd liikmesriikidega, äh, mõelda selle üle, kuidas oma vahendeid suurendada ja mõista, kas liikmesriigid on valmis seda võimalikku tühimikku täita, siis võib-olla saab ühtekuuluvuspoliitika vähem. kuid meie võitleme ja mina võitlen Äh, selle eest meiega omandatavas position äh, paper dokumendis, et ühtekuuluvuspoliitika ei jääks samale tasemele rahastamise osas. meil on vaja võidelda eelarvamuste vastu, et see poliitika on vananenud. vastab tõele, et seda poliitikat ei ole pikka aega reformitud. kuid me peame seda nüüd kaasajastama ja kohandama seda poliitikat äh, uutele väljakutsetele. Te esitasite küsimuse ka eksante tingimuslikkuse kohta. ma arvan, et see on juba käegakatsutavaid tulemusi andnud, sest need on olnud eeltingimused investeeringute edukuse tagamisel ja seetõttu ma usun eksante tingimuslikkuse tulevikus ka, kuid oluline on aga ta süve laiendada seda ja kohalikel omavalitsustel on võtmeroll äh, Äh, äh, planeerimisel, sest nemad tunnevad kõige paremini kohalikku olukorda. ja ka selles osas me vajame lähimuse põhimõtte kohaldamist. härra Spiridon. Te mainisite ka äh, endise regioonide komitee presidenti, kohalike omavalitsuste rolli. Te teate, et meil on strateegilise kokkulepe sõlmitud ja tegevuskavas on põhjalikult välja toodud kõik meetmed strateegiliste eesmärkide saavutamiseks. proua Bresso, ma tänan teid, sest lihtsustamine oli minu prioriteet, minu esimestel töökudel me lõime selle kõrgetasemelise lihtsustamise töörühma me juba kohe alguses ütlesime, et meil on vaja meetmed ka käesolevaks programmi perioodiks. ja veel kord kordan, ma loodan, et äh, kolmepoolsed läbirääkimised koondmääruse üle jätkuvalt selleks, et kasusaajad saaksid hakata kasutama kõiki pakutud meetmeid. kuid ma usun, et me peame tegema rohkem ära järgmise programmiperioodi jaoks, äh, kehtestama ühtse reeglistiku. härra mm, Kati Faros, äh, tänan lahkeda sõna eest, ma tahan teile kinnitada, et mitte ainult Kreeka, vaid äh, kõik liikmesriigid on meie südamelähedased, kuni siis on tekkinud hädaolukord, erakorraline olukord, me olime Kreekas, kui puhkes selline olukord Itaalia, me olime samuti kohal. ja me püüame koos muuta määrust äh, loodusõnnetuste kohta, silmas pidades mitte ainult Itaaliat ja Kreekat vaid äh, kõik liikmesriigidel on võimalus kasutada äh, selle määruse alusel üheksakümmend viis protsendi äh, rahalistest vahenditest rekonstrueerimise jaoks, ootamata neid pikki menetlusaegu, vaatamata sellele, et need ettearvamatud sündmused tulevad šokina. härra Maletitš eelmised perioodid näitavad, et äh, esimestel aastatel rahaliste vahendite äh, vähene kasutusmäär on ebanormaalne, kuid ma võitlen, ütlen kõigile, et me oleme täheldanud, et käesoleva programmi perioodi jooksul rahaliste kasutajate koha peal on paranenud. Äh, RDF-i pool on see jõudnud peaaegu neljakümne protsendini ja kahekümne nelja protsendini kakskümmend neli protsenti suurematest projektidest on juba äh, esitatud äh, kinnitamiseks. loomulikult me peame äh, tagama, et see kirjeldus jätkub, et see on vastupidav, et Euroopa eelarvet täidetakse ja nüüd me teeme tihedat koostööd igapäevaselt ametiasutustega, et jälgida olukorda viimane küsimus härra Nilssonilt. Te teate, et ma olen valmis tühistama kõik ebavajalikud eeskirjad, me oleme seda arutanud eh, liikmesriikide, meil on kuussada lehekülge neid eeskirju. Eh, liikmesriikide taotlusel me tühistasime kaks tuhat lehekülge eh, suuniseid, juhiseid, sest nad ei teadnud, kuidas neid tõlgendada sest ka Euroopa Parlament on vastavad dokumentid vastu võtta, selle Euroopa poolt oleme me piisavalt äh, neile andnud. me peame endale aru andma ka tagajärgedest ja peame karmilt nõudma ka liikmesriikidelt täitmist. Nad püüavad küll ennast kaitsta, kuid aga kui me kui me kohapeal küsitleme inimesi, siis nad ütlevad, et ei, täname teid, me ei kasuta struktuurivahendeid, kuna see on liiga keeruline protsess. ma ei poolda äh, nii-öelda otsest määramist, kuid ma leian, et kahekümne esimesel sajandil on ebanormaalne, äh, et äh, projektid koosnevad seitsme tuhandest leheküljest paljude allkirjadega. me palume kõikidel liikmesriikidel kasutada elektroonilisi sidevahendeid. ja seega me oleme hakanud mõtlema sellele, kuidas lihtsustada menetlusi. loomulikult eh, diferentseerimine on oluline, sest üks asi on, eh, kui selleks kasutatakse viis protsenti avalikest investeeringutest või kuuskümmend protsenti Ähm, meil on siin võib-olla erimeelsused kontrollikojaga, meil on vaja suuremat diferentseerimist, meil on vaja nagu, nagu suuremat rahaümbrikku ja väiksemat rahaümbrikut, kuid me peame rohkem tulemustele keskenduma. ja et äh, lõplikud kasusaajad pööratakse rohkem aega projekti elluviimisele ja mitte paberitööle ja bürokraatiale. suur tänu äh, teie küsimuste eest. üks asi on meie jaoks selge, et ühtekuuluvuspoliitika äh, eesmärk on vähendada erinevusi liikmesriikide vahel, aidata vaesemaid piirkondi nii majanduslikult kui sotsiaalselt, kuid poliitilises mõttes minu arvates on äärmiselt oluline mõista nii seda minu arvates ja võib-olla te jagate seda arvamust, et ühtekuuluvuspoliitika on see nii-öelda sideaine, mis hoiab Euroopat koos täna ja kuna me praegu elame raskes aja, raskel ajal, siis eh, me peame tõestama, et me tegutseme viiesaja miljoni Euroopa kodanike, linnapeade, VKE-de ja kodanike nimel Äh, see ei ole meie funktsionääride heaks, vaid viiesaja miljoni elanike heaks. tänan. okei okay,, thank you, thank you. suur aitäh, aitäh volinik Gretšu, aitäh nende põhjalike detailsete vastuste eest. arutelu oli väga viljakas. aitäh kõikidele Koderi liikmetele ja kõikidele regikomisjoni liikmetele sellega lõpeb meie ühiskoosolek. aga enne veel saab sõna härra Oswald. tema teeb kokkuvõtte ja siis lõpetab koosoleku. suur aitäh! ma teen lühidalt, sellepärast et oleme juba peaaegu tunni üle läinud, ma arvan, et kõik mõistavad seda, aga tõesti väga palju mõtteid tuli välja, aga tahaksin nüüd öelda üht me kõik toetame ühtekuuluvust. vaadake meie veebilehte www.cohesioninhanced.ee, sealt leiate palju vastuseid, suur aitäh, proua Mihhailova, suur aitäh, volinik Retšo, aitäh kõikidele, kes veel siia jäid me ei tohiks oodata järgmise ühiskoosolekuga järgmise linnade regioonide nädalani, vaid peaksime tihedamini koos käima. ma arvan, et liiga palju teemasid vajavad lihtsalt arutamist, aitäh! kui lubate, tahaksin teid kõike kutsuda täna õhtul välja tutvustatakse kahtekümmend nelja projekti, härra Van Nistelrooy ja mina ise võtame samuti sõna. ei tea, kes veel sõna äh,, auhinnad saavad, aga projektid on välja valitud ja võin ütelda, et need on kõikjalt äh, Euroopast. kuts-, ise vaatasin täna need üle ning kutsun teid kõiki, kutsun teid kõiki ka sinna osalema kell seitse seal on kõige innovatiivsemad ja loovamad äh, projektid, äh, nad saavad ka auhinna ja arvatavasti saab sellest olema tore õhtu kõikidele, saame seal siis tähistada äh, kell seitse ühtekuuluvuspoliitikat. It will be a nice end of the day and now we have to continue väga hea, aga nüüd peame jätkama tööga, suur aitäh teile osalemise eest ja meie jätkame siis regikomisjoni koosolekuga.

daamid ja härrad, kas võin paluda, et EREKi komisjoni liikmed võtaksid kohad sisse? okei okay.. hästi. saame jätkata järgmise päevakorrapunktiga meie päevakorrast. tegemist on siis äh, uuringu tutvustusega, mille tellis poliitikaosakond B ja see puudutab finantsinstrumente energiatõhususe ja taastuvenergiate valdkonnas mõnda aega tagasi Regi pöördus äh, teadustöö osakonna poole, mis töötab poliitikaosakonna B all, äh, läbi viia siis uuring finantsinstrumentide kohta ja ja kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend periood on siis meil äh, programmeerimisperiood olnud ning äh, selles uuringus vaadatakse ka teiste perioodide, eelnevate perioodide poolt saavutatud ning õigusloomed kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist, mis äh, tähendas seda, et äh, ainult kolme temaatilise valdkonnaga sai tegeleda nagu linna areng, SME-d toetamine ning energiatõhusus vaatasime läbi äh, finantsinstrumente kasutamise energiatõhususe ning taastuvenergiate valdkonnas. proua Fiona Fischleit äh, on äh, juhtiv teadlane ja proua Rauno Miitši, nemad tutvustavad seda uuringut, nad mõlemad on Euroopa Poliitika Teaduskeskusest. Strathclyde'i ülikoolist meil on vähe aega. palun, et kõigepealt kuulaksime siis ära ettekande ja siis vahetame arvamusi ka regikomisjoni liikmetega. palun, sõna teil, kes teist alustada soovib? Uh, good morning and uh, thank you very much or good afternoon. tere, tere päevast ja aitäh ka proua Mihhailova teile sissejuhatuse eest. aitäh, et kutsusite meid siia selleks, et seda ettekannet teha. ja aitäh, et te palusite meil selle uuringu üldse koostada. ma saan aru, et see uuring on teile juba laiali saadetatud, nii et teen lihtsalt lühikese ülevaate, kus peatun peamistel leidudel ja võtan kokku äh, olulisemad punktid mis puudutab minu ettekande struktuuri, esmalt räägin paari sõnaga taustast ja kontekstist, teiseks räägin ühtekuuluvuspoliitika toetuse mahust energiatõhususe ning taastuvenergia puhul ning täpsemalt finantsinstrumentidega seoses. kolmandaks räägin sellest, kuidas finantsinstrumente ellu rakendatakse praktikas, lähtun mõningatest näidetest, mis meil ka raportis on ning samuti peatun mõningatel väljakutsetel ja õppetundidel. ja viimane punkt, tulemuslikkus finantsinstrumentide puhul ja mõningad soovitused esmalt siis äh, poliitiline taust on päris keerukas selle uuringu puhul, see puudutab äh, kolme poliitikavaldkonda, mis on vahe, omavahel seotud ja igaüks neist on keerukas pigem. esmalt Euroopa kaks tuhat kakskümmend algatus, mis muuhulgas äh, kätkes äh, ka taastuvenergia tõstmise ta,, taastuvenergia osakaalu kasutamise tõstmist kahekümne protsendi võrra ning kahekümne äh, protsendist kokkuhoidja ning kaks tuhat kolmkümmend aastaks on eesmärgid veelgi ambitsioonikamad. teiseks, rõhk finantsinstrumendile. Äh, ja selle seosele Euro Euroopa poolika-, poliitikatega. finantsinstrumentidel on äh, teatud eelised võrreldes toetustega, seeläbi saab parandada kulutõhusust ja investeeringuid. tulemuseks on jätkusuutlikum poliitika, küll aga ellurakendamine võib praktikas olla päris keerukas. kolmandaks on Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide roll madala süsinikusisaldusega majanduse toetamisel. tegemist on uue trendiga, see tähendab seda, et kaasatud on erinevad sidusrühmad äh, regulatiivses raamistikus, mis iseenesest on juba päris keerukas. kui me vaatame taastuvenergia energiatõhususe poliitikat, siis on oluline silmas pidada laiemat konteksti me teame, et äh, erinevused on suured ka kliima osas Euroopas, sellega on seotud sellised teemad nagu hooned ning energia tarbimine. loodusvarud, samuti loodusvarud on väga erinevad, see puudutab ka taastuvaid energiaid nagu tuule, päikese ja veeenergia. Kesk- ja Ida-Euroopa riikides on hooned tihti äh, vähese energiatõhususega kõigele lisaks. majanduse organiseerituse samuti äh, paneb paika selle, kuidas on võimalik äh, energiat säästa. meetmete elluviimine sõltub jällegi haldussuutlikkusest ning ka siin on suured erinevused liikmesriikides ja isegi liikmesriikide siseselt Nende faktorite tõttu on energiatõhususe maastik väga keerukas ning killustatud. tihtilugu kasutatakse erinevaid rahastamisvahendeid Euroopa liikmesriigi ja kohalikul tasandil. leheküljel kakskümmend kaheksa meie uuringust näete näidet ka sellest, kuidas Saksamaal see toimib, see annab teile ülevaate sellest, kui keerukaks võivad asjad minna samuti on väga oluline täheldada seda, kui palju on vaja kulutada selleks, et kliimamuutuste eesmärke täita. komisjon on hinnanud selle saja miljardini aastas energiatõhususe valdkonnas ja kuuekümne, seitsmekümne miljardini taastuvenergia osas. Euroopa Liidu tasandil on kõige suuremaks vahendiks energiatõhususe ja taastuvenergia valdkonnas Euroopa investeerimise struktuurifond kui nüüd vaadata detailsemalt kulutusi, siis te näete siit äh, tabelist, et äh, energiatõhususele ning taastuvenergiale on rohkem äh, kulutatud kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend võrreldes eelneva programmeerimisperioodiga. kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist ligi kaksteist miljardit ehk siis neli protsenti ühtekuuluvuspoliitika vahenditest. kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend kulutati üle kolmekümne miljardi ning äh, ulatub üheksa protsendini kõikidest äh, eraldatud vahenditest ühtekuuluvuspoliitika raames. kui vaadata täpsemalt energiatõhusust ning äh, taastuvenergia allikat, siis te näete olulist muutust nende kahe perioodi vahel ja mitte ainult kulutustes kaks tuhat seitse kuni kolmteist finantsinstrumendid, mis olid suunatud energiatõhususele ning taastuvenergiatele, leidsid kasutamist kümnes riigis see aga ei too välja seda, kuivõrd palju finantsinstrumente kasutada, sellepärast et paljude linna arengukavad samuti tegelikult parandasid samuti energiatõhusust. aga ainult äh, väike osa äh, vahenditest kasutati finantsinstrumentide raames ainult neli protsenti, enamus oli toetuste näol. kahe tuhande viieteistkümnenda aasta lõpuks nelisada kuuskümmend seitse miljonit eurot äh, maksti välja finantsinstrumentide raames, aga ainult pool sellest jõudis projektide äh, elluviimi, elluviijateni. meil on ka uus äh, ülevaade välja tulnud eelmise nädala koht-, jooksul ning programmeerimisperioodi lõpus olid tulemused paremad, selgub sealt. kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend on äh, kolmekordistunud peaaegu plaanitavad äh, vahendid, liikmesriigid samuti plaanivad äh, madala süsinikusisaldusega investeeringute jaoks neid vahendeid ning seal on ette nähtud kaheksa korda rohkem vahendeid kui kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist. esimene raport finantsinstrumentide kasutamise kohta võtta sellel uuel perioodil näitab, et äh, edu on olnud aeglane, kahe tuhande viieteistkümnenda aastaks ainult kolmkümmend neli miljonit jõudis tegelikult lõppkasutajateni. see oli alles teine aasta programmeerimisperioodist ning äh, me võime oodata rohkem edu järgmiseks äh, raportiks selle aasta lõpupoole. energiatõhususe ja taastuvenergia puhul on iseloomustavaks see, et projektid on väga erinevad. finantsinstrumentide puhul keskendutakse peaasjalikult ühele neljast valdkonnast, äh, energiatõhusus äh, hoonetes, avalikes hoonetes ja ruumis, nagu ka muuhulgas tänavavalgustus, investeeringud energiatõhususse ja taastuv äh, energiataristusse ning investeeringud uutesse tehnoloogiatesse, tagamaks parem energiatõhusus ja taastuvenergia kasutuselevõtt. iga valdkonda äh, iseloomustavad äh, erinevad, äh, erinev taust, erinevad põhjendused, näiteks kodumajapidamised ei soovi võib-olla investeerida energiatõhususse, sellepärast et säästud tulevad väga pika aja peale ning samuti tuleb arvestada sellega, et äh, projektide väljapakkumisel toetuse saamiseks on kogu protsess väga keerukas ning see on ka põhjuseks, miks väiksemad ettevõtted ei ole olnud äh, võib-olla nii aktiivsed. rahastamislahendused on ka erinevad, laenud võiksid olla kõige äh, paremaks vahendiks e-, elamusektoris ja siin kasutatakse väga standardseid äh, tooteid äh, pankades. aga meil on vaja ka taristu äh, investeeringuid ettevõtete jaoks, kes pakuvad välja innovatiivseid projekte. me käsitlesime mitmeid näiteid finantsinstrumentide kasutamise kohta viimasel rahastamisperioodil. Eesti ja Slovakkia mõlemad viisid ellu hoonete äh, taastamis- äh, ja, ja soojustamisparandamise skeeme. me näeme, et väga suured investeeringud äh, olid siin ette nähtud ja mm, väga erinevaid projekte oli. Äh, Hispaanias olid aga hoopis teistsugused projektid, nagu näiteks transport, päikeseenergia, arukad võrgustikud, investeeriti rohkem avalikku ruumi avalikesse hoonetesse Ühendkuningriigis vaatasime me täpsemalt ühte instrumenti, mille läbi investeeriti väikestesse ettevõtetesse, mis viisid läbi innovatiivseid projekte ja ka siin tegelikult oli osalejaid päris vähe. Te näete, et instrumendid on väga erinevad, nende eelarved on erinevad ning ka lõppkasutajad on erinevad. praegusest perioodist rääkides äh, päris mitmed muudatused leidsid aset regulatsioonis, mis mõjutavad ka finantsinstrumente. paljud äh, kursid selle üle, et kaks tuhat seitse, kaks tuhat, kaks tuhat kolmteist ei olnud palju reegleid, nüüd on meil palju detailsemad eeskirjad kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend perioodiks komisjoni samuti kritiseeriti sellepärast, et ta ei ole piisavalt juhiseid andnud, kuidas finantsinstrumente ellu rakendada. komisjon vastas, et kui tuldaks välja need et tullakse välja tehnilise abi ning lisadokumentidega ja muuhulgas kasutatakse Euroopa Investeerimispanka. samuti Off-the-shelf äh, instrumendid on üks asi, mida kasutatakse ning selle läbi soovitakse lahendada äh, riigihankega tegelenud probleeme. paljud leiavad, et tegemist on olukorra paranemisega, aga siiski on olulisi väljakutseid veel. osad neist väljakutsetest on samad energiatõhususe ning äh, taastuvenergia valdkonnas kui ettevõtluse raames. raamistik on keerukas, juhised tulevad hilja ja OTS-id äh, samuti omavad vähe mõju siiani. riigiabi küsimused, kas siin on palju väljakutseid? ning äh, finantstehingute vahendajate valik Äh, ra-, ellurakendamisel on olnud problemaatiline ning on tekkinud probleeme äh, hangetega. Äh, teised väljakutsed on olnud jällegi samad kui madala süsinikuga majanduse puhul. erinevate sidusrühmadega, sidusrühmade kaasamine on üks küsimus, tehnilised probleemid samuti. samuti on väljakutseid, mis Äh, finantsinstrumentide äh, kasutamisel on äh, just omased taastuvenergiale ja energiatõhususele. tehniline ekspertiis, kvalifitseeritud fondihaldurid ning osad ei soovi näiteks edasi üldse kasutada neid vahendeid ning eelistavad siis finantsinstrumendid välja jätta. me näeme raportist et energia tõhususe ning taastuvenergia puhul kasutatud vahendite rakendamisel on väga erinevad, see tähendab seda, et, et on päris keerukas ühe jurisdiktsiooni alt teisele üle minna, aga siiski tahaksin välja tuua mõned laiemad õppetunnid. esmalt on oluline välja töötada üldine nägemus selle kohta, kuidas projektid saavad kaasa aidata jätkusuutlikule arengule see aitab leida ka võimalike projektide läbiviijaid ning see on ka kaasa aidanud erinevatele programmidele, näiteks Eestis. teiseks, teadlikkuse tõstmine on oluline ning siin finantsinstrumendid, instrumentidele võib lisada veel toetusi selleks, et läbi viia näiteks teostatavusuuringuid. kolmandaks, pilootprojektid mängivad samuti olulist rolli ja võimaldavad äh, poliitikat täpsustada teatud perioodi jaoks eh, ning kohandada oludele. neljandaks, meil on vajadus paindlikkuse järgi. paljud näited, mida me käsitleme, eh, näitavad, et palju muutusi on toimunud ja kuna need muudatused toimuvad, siis on oluline, et me saaksime ka investeerimisstrateegiat kohandada viiendaks peavad meetmed vastama kohalikele tingimustele ja vastama ka kohalikule kultuurilisele majanduslikule taustale. ja viimaseks olgugi, et seda on võib-olla keerukas äh, tagada, nimelt et äh, üks riik õpiks teiselt, on ikkagi oluline, et õpitakse te-, varasemast äh, programmeerimisperioodist ja seda nii energiasektoris kui ka tegelikult laiemalt Eh, see aitab parandada üldiselt elluviimist. kui me nüüd räägime tulemuslikkusest, siis mitmetel põhjustel finantsinstrumentide puhul energiatõhususe ja taastuvenergia valdkonnas on keerukas hinnata. esiteks on keerukas hinnata ükskõik eh, milliste finantsinstrumentide kasutamist ja teiseks on samuti hinnata ükskõik millise toetuse tõhusust äh, taastuvenergia ja energiatõhususe vallas ja neid kahte koos hinnata on veel eriti keeruline. kolma, kolmandaks, kuna tegemist on äh, väga pikkade ajajärkudega, millest me räägime, siis ei ole alati lihtne kindlaks määrata, äh, millised on tulemused lühikeses perspektiivis samuti tekkis küsimusi selle kohta, kas tulemuslikkusmeetmed äh, on tõhusad, eriti standarditud äh, näitajad, äh, nendest jäävad välja võib-olla mõned aspektid, mis vajaksid tegelikult hindamist taastuvenergia ja, ja energiatõhususe puhul, näiteks Eesti renoveerimislaenuskeem on, sellest loobuti kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend aastaks. see oli edukas küll pigem kommertsturul aga seda siin, see ei leia siin kasu, kajastamist me näeme ka seda, et finantsinstrumentide elutsükkel tuleks tegelikult lahti siduda programmide elutsüklist ja me peaksime saama neid vahendeid kasutada ka uuel äh, perioodil, mitte neid sulgeda kunstlikult. teiseks, meil on vaja regulatoorset stabiilsust. nüüd, kui me oleme teatud reeglitega harjunud, siis oleks kahju, et olukord muutuks järgmise perioodi käigus. lisaks sellele on meil vaja suutlikkust parandada ja komisjon peaks samuti seda õppimisprotsessi toetama läbi tehnilise abi. ja viimaseks peaks olema rohkem kvalitatiivset hindamist. me peame minema kaugemale protsessist ja saama parema arusaamise sellest, mis toimib ja mis toimib hästi. aitäh teile! aitäh selle uuringu eest, aitäh ettekande eest. kolleegid, nüüd on teil sõna. meil on küll vähe aega, aga kui keegi soovib kommenteerida või küsimusi esitada, siis nüüd on selleks õige aeg. Everything is clear. kõik tundub selge olevat. kas on midagi lisada uuringu koostajate poolt? Um, I don't think so. Um vist mitte. eriti kuna tegemist oli lühikese kokkuvõttega. aga üks asi, mis selgus, oli see, et kui keeruline on neid finantsinstrumente paika panna ning süsteem ise on juba keeruline, aga siia lisandub veel see tehniline aspekt hindamispoole pealt huvitav on võib-olla see, et meil võiks olla kvalitatiivsem hinnang ka sellele, kuidas need instrumendid toimivad, me täpselt ei tea, millised instrumendid võivad, kuidas mõjuda näiteks välja suruda hoopis erasektori rahastamise samas võivad mõned instrumendid väga hästi töötada, näiteks see Eesti näide, kus öö, riiklik rahastusprogramm andis alus, pani aluse erasektori rahastamisele. samas kasutajad on positiivselt reageerinud sellele, et elukvaliteet on paranenud ning küttearved vähenenud seega need tulemusmõõdikud on siin olulised. veel näiteks Ühendkuningriigi skeem, mis keskendus väikeettevõtete rahastamisele, rahastati innovatiivseid projekte, see võimaldas kaasata uusi investeeringuid, mida ei tagatud avaliku sektori, vaid pigem erasektori poolt see oli edukas, aga see äh, seda ei peegeldanud ka need standardsed äh, tulemusmõõdikud. jah, see oli ka huvitav märkus, ma olen kindel, et kui kolleegidel on aega, siis nad äh, uurivad ka seda uuringut põhjalikumalt ja siis on neil ka rohkem küsimusi. aga igatahes aitäh teile selle ettekande eest, aitäh, et te tulite meie koosolekule. ja läheme päevakorraga edasi. me peame heaks kiitma koordinaatorite otsused. regikomisjoni liikmed on koordinaatori otsused kätte saanud, kas me võime nad heaks kiita? jah, kommentaare ei ole ja siis lõpetuseks muud küsimused. proua Kreel soovis komisjonile teada anda sellest, kuidas on läinud läbirääkimised Omnibus määrusega. ma vaatan, kui kaua ma pean sellest rääkima, aga paar variraportööri on kohal ja teie olete alati kohal, seega võin teha lühidalt triloogiga on läinud päris äh, hästi, komisjon, nõukogu ja parlament on kõik äh, kompromissialtid ning selle tulemus on see, et me oleme liiga kiirestigi tegutsenud, kui ma õigesti olen aru saanud, siis eelarve ja eelarve kontrollikomisjonid on palju aeglasemalt tegutsenud, see võib tekitada probleeme, sest mitmetes kohtades, näiteks finantsinstrumentide või öö, äh, kontrolli poole pealt äh, võime öelda, et jah, me oleme nõus, aga äh, seda tuleb äh, ühtlustada ka otserahastamismääruse teemaga. ma lühidalt veel tutvustan teemasid, kõigepealt solidaarsusfond siin kokkuleppele veel pole jõutud, me soovisime menetluskorda lihtsustada. nõukogu ei ole valmis sellest meiega läbi rääkima seni, kuni äh, finantsmäärustikku selle kõrvale pole äh, lisatud. Äh, kokkuleppele pole seal jõutud, seetõttu räägin sellest homme veel sellest proua Kresslega, kes on vastutav raportöör sellel teemal siis Euroopa Regionaalfondi puhul pole ka kokkuleppele veel jõutud kultuuri- ja turismiprojektide valdkonnas. siin kolleegidele infoks, et äh, usutavasti mõningad liikmesriigid teevad väga suurt lobitööd siin, komisjon andis meile teada, et sinna on äh, paika äh, äh, ette pandud äh, teatud lävend regikomisjoni poolt ning komisjon ütleb et, et üheksakümmend protsenti kõikidest projektidest jäävad sellele lävendi alla ning ülejäänud saavad kasutada seda erandi võimalust. seega ma sooviksin, et parlament jääks endale kindlaks siis mõningate, äh, mõningatel liikmesriikidel on probleeme üksikute asjadega, näiteks kes on täpselt see kasusaaja ja siis need finantsinstitutsioonide reeglid, mis on Itaalia jaoks probleemiks, aga me oleme juba kaugele jõudnud kompromissini jõudmisega, palju, paljud kompromissid on juba ka saavutatud ka finantsinstrumentide jaoks. ei eesistuja ja parlament vaidlevad veel artikkel üksteist, kolmteist A üle. see puudutab raha tagasiandmist siis äh, ja seda, et Euroopa Investeerimispank peaks EFSI äh, äh, tagatiseks olema, aga sellega peab veel edasi tegutsema. vabandust, unustasin ka EFRA asja, me oleme teinud siin muudatusettepanekuid põgenike asjus. üllataval kombel see ei ole üldse nii lihtne, sest kui me kasutame formuleeringut siin, mille me Regis välja töötasime, siis ei saa me toetada neid põgenike vastuvõtukeskusi enam sest need inimesed, kes sinna tulevad, neil ei ole veel rahvusvahelise kaitse staatust, seda me ju ka ei soovi, me soovime ikkagi toetada neid keskusi. teine probleem oli veel see, et äh, kui näiteks on saatjate alaealised, siis neil ei pea ka äh, äh, rahvusvaheliselt tunnustatud staatust olema, aga me ei tohiks neid ka välistada toetusest, seega me peame leidma formuleeringu, mis sobitub kõikide nende teemadega. ma räägin veel variraportööridega ka sellest. ma ei soovi väga komisjoni algset ettepanekut järgida, aga eks me räägime sellest variraportööridega veel mõningad asjad veel ei ole selgeks räägitud, näiteks finantsinstrumentide puhul ka, võtame näiteks need äh, laenutagatised, siis kaasrahastamise küsimus ESIF-i ja EFSI programmide puhul. meie soovisime jääda ühtekuuluvuspoliitika aluspõhimõtte juurde ka Äh, kaasrahastamise puhul komisjoni nõukogu sellega nõus ei olnud, me peame veel rääkima sellest, kui kaugele me oleme valmis minema, et kompromissi sõlmida. siis parlament enesekindlalt äh, arvab, et meie saame öelda, äh, mida keegi teha tohib või ei tohi ja Regis me otsustasime ka, et Kontrollikoda peaks seda kõike kontrollima ja oma aruanded koostama. aga meie õigustalitus ütles meile ka, et parlamendil sellist pädevust tegelikult ei ole. seega võtsime selle välja, üks vaidlusküsimus on veel, millega tuleb veel töötada, nimelt projektide nähtavus ma arvan, et meie kõikide kodupiirkondades on probleem sellega, et me ei tea, mil, milliseid projekte, kui palju on Euroopa eelarvest rahastatud, see koht, selle kohta oleme esitanud seetõttu muudatusettepanekud, komisjon ja nõukogu rõhutavad mõlemad, et see idee on suurepärane, aga me ei peaks ikkagi välja tooma konkreetseid numbreid erinevate projektide puhul. et teatud suurusega projektid peavad siis konkreetselt statistikat näitama, komisjon on nüüd tulnud välja enda ettepanekuga, mis võtab suure osa meie ettepanekust üle, aga, aga numbriline osa on välja jäetud minu arvates peab seda teemat tõsiselt võtma ajal, mil äh, on tõusmas tõsine euroskepsis. sellest räägime homme ka triloogis veel, nii eks me näe, kuidas sellega läheb, aga see äh, tundub võimalik tüliküsimus olevat ning lõpetuseks energiatõhusus nõukogu ja parlamendi seisu, seisukohad on sarnased, äh, administratiivse poole pealt komisjon peab siin järele andma. aga võib-olla äh, saab seeläbi neid probleeme, millest me just kuulsime, hiljem lihtsamini lahendada. jaanuaris loodetakse triloogiga ühele poole saada, see annab meile piisavalt aega minu arvates mõningaid asju veel sügavamalt arutada ja argumente vahetada. aga üldiselt olen ma positiivselt üllatunud, et asjad on täitsa libedalt läinud. aitäh! aitäh! see oli tõesti väga positiivne sõnum, sest tegemist on väga keeruka teemaga. ja on raske töötada omaenda äh, e-, erialal ning samal ajal ka äh, järgida eelarve ja eelarve kontrolli komisjoni ajakava, me peame tõesti olema siin paindlikud, suur tänu selle ülevaate eest äh, regi komisjoni äh, tegemiste kohta triloogis. täna ja homme toimuvad veel variraportööride kohtumised. see oli viimane infopunkt, muude küsimuste all, kas on veel midagi tõstatada? härra Van Nistelrooid ei ole siin, seetõttu meil ei ole veel eh, rohkem muid küsimusi arutada. niisiis, tuletan meelde, et järgmine koosolek toimub kolmapäeval, kahekümne teisel novembril kella viieteistkümnest alates ning neljapäeval, kahekümne kolmandal novembril kella üheksast hommikul. see oli viimane asi minu poolt, tahaksin tänada ka tõlketöö eest. oli põhjalik hommikune töö, lõpetame koosoleku.